kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele, et me saaksime alustada oma koosolekut. meil on väga tihe päevakord täna. ning punkt, mis puudutab päevakorra kinnitamist, teatada, et on toimunud muutused ja need on järgmised. punkt kolmteist mis äh, on siis äh, proua Costello raport äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruannet poliitikavaldkonna arengu sidususe kohta, see toimub enne punkti kaksteist. nii et ja proua Schröder on sel hetkel istungi juhataja ning eh, mis puutub proua McCarthy, McIntyre'i ähm, arvamuse hääletust, proua McIntyre'i arvamuse hääletust ja ka kakskümmend kolm, need kaks küsimust äh, lükatakse edasi kümnenda juulini. kas keegi on sellele vastu? seega on päevakord muudetud ning eh, nagu te teate, teada, juhataja teadaannet eh, on, teadaanne on see, et eh, meie sõnavõtud kantakse üle internetis ning jõuab päevakorrapunkti kolm juurde. et proua Steinruck räägiks meile, mida ta arvab esitatud muudatusettepanekutest. kompromissmuudatusettepanekud ja guten Morgen äh,. tere hommikust, austatud äh, kolleegid, proua esimees. kõigepealt tahaksin ma öelda, et koostöö variraportööridega oli suurepärane, me kõik tegime väga palju tööd. selle raporti kallal kohtusime vähemalt kümme korda ja panime koos paika oma seisukohad nii et äh, meil on palju kompromisse, tuleb hääletada homme saja kahekümne viie üle. nägime tõesti palju vaeva ja ma loodan, et äh, tulemus on kõikide jaoks positiivne. näiteks me parandasime seda aspekti, mida siin komisjonis kritiseeriti, ehk siis, et komisjon ei suutnud programmile ühtset raamistikku ja struktuuri anda. tegime selle kallal tööd, lõime viite sotsiaalsele kaasatusele ja heale tööhõivele me panime paika, et peaks olema nõuandev kogu, mis äh, koosneb äh, liikmesriikide, vabaühenduste ja Euroopa Liidu institutsioonide esindajatest, kes siis kõik on kaasatud äh, programmide rakendamisesse. samuti laiendasime me komisjoni pädevusi progressi rakendamiselt sarnast äh, läbiviimiselt ka teistele programmidele, mis on äh, väga oluline. põhjalikult arutlesime definitsioone, kuidas äh, siis panna paika sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalsed eksperimendid. peab olema selge, millele maksumaksja maha, maksumaksja raha kulutatakse ja kuhu peaks minema peaaegu ühe miljardi euro suurune rahasumma. keeruliseks küsimuseks oli ka see, kas me peaksime sisse viima teatud sotsiaalse võimenduse. meie igal juhul toetame vastavaid algatusi progressi raames panime paika protsendimäärad kolme tegevussuuna kaupa, et kehte-, keskendutaks tõesti olulisematele eesmärkidele. uueks teljeks on noorte töötuse vastane võitlus. me loodame, et kui nõukogu tõesti tahab tõsiselt võidelda noorte töötuse vastu, et siis mitmeaastase finantsraamistiku paikapanemisel eraldatakse siis ka selleks tegevuseks vastavad rahasummad. viisime sisse sotsiaalpartnerite kaasatuse põhimõtte sarnaselt Euroopa sotsiaalfondile tuleks kaasata sotsiaalpartnerid kõikidel tasanditel, ka Euroopa Liidu tasandil peaks äh, loodama strateegiline nõuandekogu. EURES-iga saadame me selge signaali piiripartnerluste tugevdamiseks meil tuleb kindlasti sellele valdkonnale raha eraldada, sellepärast et äh, signaalid liikmesriikidest näitavad, et äh, piiriülene partnerlus äh, ei saa piisavalt toetust Euroopa Sotsiaalfondist, meil on vaja EURES-t. EURES tuleb ka suurendada, nii et meil oleks äh, tõesti piisavad rahalised vahendid olemas ja kõik ei jääks sõnade tasandile. nii et äh, meil on olemas äh, need kompromissid, me oleme muutunud komisjoni ettepaneku palju konkreetsemaks, pannud paika täpsed eesmärgid ja tahaksin siinkohal tänada kõiki hea konstruktiivse koostöö eest, kõik andsid tugevalt oma panuse ja ma loodan, et meil saab olema homme positiivne hääletus ja nõukogu tutvustab homme ka oma esialgset seisukohta, aitäh! suur tänu, härra Pulo! suur tänu teile, proua esimees! ma sooviksin tänada eh, proua eh, raportööri tema tiheda töö eest, eh, mida ta väga hästi tegi, tänan ka teisi variraportööre, meie arutelud olid väga huvitavad ja väga tulemusrikkad, ma pean väga, mul on väga vähe lisada, sest nii palju on kompromissmuudatusettepanekud, nii et äh, me keskendume põhiliselt neile, meie sooviksime põhirõhu asetada kohalikele töökohta, me ei taha prioritiseeri-, me ei taha mm, prioriteediks teha äh, mobiilsust. Äh, olulised on muidugi piiriülesed sidemed ning EÜRS töökohad mikrofinantseerimine on väga oluline, eriti sotsiaalsete töökohtade finantseerimine, VKE-de finantseerimine, sest nemad loovad kõige rohkem töökohti. veel on küsimuse all protsendimäär, millest me rääkisime. meil on veel Rahvaparteiga arutada üks küsimus, me kohtume nendega täna. see puudutab siis seda, kui eh, suur osa äh, Äh, jääb komisjoni kanda rahalisest kas kaheksa protsenti, kolm või kolm protsenti ja äh, räägime ka mikrofinantseerimisest, arutame seda täna äh, pärastlõunal ja kui on tõelisi probleeme piiriülese koostööga, siis, siis me keskendume põhiliselt sellele kolmele protsendile, nii kui ootame ära, milline on Rahvapartei seisukoht, muidu aga muidu on tegu väga kompleksse eh, programmiga, mis kaasab ka eh, noori ja see peaks eh, olema hea vastus praegustele tööhõive probleemidele. see toob kaasa kindlasti innovatsiooni, see toob kaasa ka sotsiaalseid muutusi ja ma tänan, et minu pisut originaalseid ettepanekuid ära kuulati ja arvesse võeti ja loodetavasti on sellest äh, algatusest, millega me tegelesime, ka, ka kasu. Euro Harkin, palun. aitäh kõigepealt tahaksin kogu südamest tänada raportööri, äh, seda komisjonis alati öeldakse, siin parlamendis alati tänatakse raportööri ja variraportööri ja tavaliselt ongi põhjus seda teha, aga antud juhul on tõesti raportöör teinud kõik, mis tema võimuses, et kaasata kõiki fraktsioone ning saavutada üldist kokkulepet erinevate ettepanekute osas. ja selleks on läinud palju aega ja jõupingutusi ja tahaksin teda selle eest tänada me toetame üldiselt seda raportit, mõned väiksemad küsimused on veel lahendamata, ei hakka üksikasjadesse laskuma, raportöör on seda juba teinud, aga tahaksin juhtida äh, tähelepanu lihtsalt mõnele, mõnedele asjadele aga, aga üheksakümne üheksa protsendi osas me oleme täiesti nõus raportööriga. Äh, mis puudutab nüüd muudatust L, siis äh, meil on probleeme võrdse kohtlemisega maksuküsimustes niisiis, see on küll põhjenduspunktis, aga see on siiski probleemne. ja mis puudutab muudatust S, siis me räägime kriisist, aga viimases kompromissmuudatusettepanekus on need probleemid juba lahendatud nii et, et me, me ei saa rääkida sellest kriisist nii, nii nagu see oleks endiselt kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja seal kandis veel olemas. Äh, siis meil on siin sotsiaalne valitsemine, uus termin, ma tean, et härra Boulon äh, tahab väga, et see termin sisse jääks. Äh, me toetame seda, aga me hääletame kompromissi vastu ja sest see uus termin tekitab meile siiski natukene probleeme. ja muudatus QQ jutt käib siin töötajate õigustest ning me arvame, et me peaksime kõnelema Euroopa Liidu tasandist ja mitte töötajate õigusest kogu Euroopa Liidus. see sõnastus tuleks natuke muuta meie arvates. me, me leiame lihtsalt, et selline sõnastus oleks parem, kuigi me vastu ei hääleta. ning lõpetuseks muudatus LLL me ei ole muudatuse vastu, aga selles muudatuses on sees üsna pikk nimekiri, näiteks äh, me räägime seal sotsiaalmajanduse tegijatest mina toetan sotsiaalmajandust, aga mulle teeb muret see, et meil on väga vähe rahalisi vahendeid ja me neid, peame neid sihipäraselt kasutama ja kui meil on siin väga pikk nimekiri, mida me, mille me lisame veel te teisele pikale nimekirjale, siis ma kardan, et me oma eesmärke niimoodi ei saavuta. Need on sellised väiksemad probleemid, võib-olla maksuküsimus on erand, aga äh, igatahes tahaksin raportööri tänada Äh, väga hea raporti ja väga hea töö eest. Äh, proua Zimmer. proua Teli, mina tahaksin samuti tänada proua Steinrücki selle töö eest, mida me ühiselt oleme teinud äh, koos Äh, variraportöö, variraportööridega meie koostöö oli tõesti väga hea ja selle üle on mul väga hea meel. jah, meil on tõesti väga palju kompromissmuudatusi ning äh, mul on väga hea meel, et see programm juhib tähelepanu ühele väga olulisele probleemile, mis meil on, äh, võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. me niisiis me lisame, peaksime siia programmi lisama ka sotsiaalpartnerlused, vabaühendused ja sotsiaalse eksperimenteerimise. Eh, ja see on väga hea. Eh, teine asi, mida ma tahaksin öelda, jah, tõepoolest oli natukene raske eh, leida nende sotsiaalsete ettevõtete definitsiooni, ning ma arvan, et äh, praegune kompromiss on meile vastuvõetav ja lõpetuseks tahaksin öelda aitäh äh, selle innovatsioonilise aspekti eest, selle neljanda samba eest, äh, mis on pühendatud just nimelt noortele. ma arvan, et see on midagi, mida tuleb tõesti esile tõsta sellepärast et äh, noorte olukord äh, kogu Euroopas on üsna katastroofiline ning noortel on tõepoolest äh, vaja Euroopa et Euroopa Parlament tuleks nende jaoks välja positiivsete algatustega. niisiis, meil on olemas nüüd selles programmis sammas, mis on konkreetselt mõeldud noortele, mis on suunatud võitluseks noorte tööpuudusega ning Äh, see nii-öelda aitab äh, tagada neid Euroopa unelmaid, see on väga oluline. nii et, et tahaksin tõepoolest äh, tänada kõiki kaasraportööri ja proua Steinrucki. proua Zimmer ja siis härra Mann. ja, suur tänu. tahan ka kasutada võimalust, et tänada proua Steinrucki tehtud suurepärase töö eest meil oli üle kolmesaja muudatusettepaneku ja nüüd meil on sada kakskümmend viis kompromissi. proua Steinrück äh, töötas nüüd esimest korda õigusloomelise raportiga ja selle puhul äh, tuleks eriti esile tõsta tema hästi tehtud tööd Euroopa Komisjon ei suutnud oma ettepanekule panna korralikku struktuuri ja korralikke eesmärke. Need puudused oleme nüüd kõrvaldanud. minu fraktsioon ei ole paljudes kompromissides otseselt osaline, aga me toetame enamikku hääletusel, eriti kui räägitakse sotsiaalsetest äh, ettevõtetest, siis seal tuleb meil muidugi järele mõelda, kuidas me täpselt peaksime hääletama. sotsiaalne ettevõtlus äh, on midagi, mida me näeme kriitilisemalt kui äh, praegune kompromissi sõnastus ja komisjonis on äh, toimunud selles osas äh, kui paradigma muutus sotsiaalset ettevõtlust aktsepteeritakse kui äh, nii-öelda avaliku ja erasektori partnerlust sotsiaalvaldkonnas. meie oleme aga kriitilised, nagu ma ütlesin. üldiselt aga täname raportööri kõikide välja pakutud kompromisside ja muudatusettepanekute eest ja väga oluline on piiriülese aspekti sissetoomine ja partnerlusaspekti äh, sissetoomine niimoodi, et ka Euroopa Liidu äh, tasandil oleks äh, nõuandev kogu olemas. suur tänu ja küsin härra Toomas Vann järgmisena. tänan. mul on hea meel et äh, saavutatud äh, kompromissid äh, saavad nii suure toetuse. siin on tegemist ju õigusloomelise tekstiga, mitte lihtsalt resolutsiooniga või mingi muu avaldusega, nii et kõik detailid on väga olulised ja ma tä väga tänan Jutat tehtud töö eest. juhin tähelepanu kõige olulisematele aspektidele Marin Harkin juba ütles, et väga oluline on kaasata sotsiaalpartnereid ja mitte niimoodi, et nad istuvad meiega ühe laua taga, vaid nad peavad olema struktureeritult kaasatud, meil on vaja kontakti kodanikuühiskonnaga. nii et eh, nii sotsiaalpartneritele kui ka sotsiaalorganisatsioonidele langeb väga oluline roll meil tuleb eh, dialoog nendega struktureerida, nagu siin on välja pakutud mitte kõikidele organisatsioonidele loomulikult ei äh, meeldi meiega kokku saada, mitte kõik ei taha meie kui parlamendisaadikutega üldse suhelda, aga siin raportis on siiski loodud eeldused selleks suhtluseks. ja nii, mis puudutab nüüd äh, noorte töötuse vastast võitlust, siis komisjon peab äh, eraldama selleks raha, meil ei ole vaja uut raha, vaid raha tuleb äh, ümber suunata. raskuspunktid tuleb paika panna ja nendest eesmärkidest siis ka kinni pidada. me ei soovi kedagi üksi jätta ja me ei soovi seda, et meil tekiks siin kadunud põlvkond, nii et pandud eesmärgid on siin väga õiged. edasi, EURES-i piiriülese partnerluse toetamine EURES on ääretult äh, oluline võrgustik. Need piiriülesed partnerlused on oluliseks äh, vahendiks näitamaks, et meil on Euroopa Liidu lisaväärtus. rahastamise võimalused on selged. Euroopa Komisjonil on finantsreserve, mida on võimalik selles valdkonnas äh, kasutada. me ei hakka siin looma uut eelarverida, see raha on juba olemas ja EURES-i piiripartnerlus peaks kindlasti edasi kestma. me oleme saanud ähm, palju murekirju EURES-i elluviijatelt, kes on öelnud, et kui rahastamist ei jätkata, siis äh, praegusel tööl tõmmatakse nii-öelda vaip alt ära. nii et me peaksime kindlasti äh, toetama EURES-i rahastamist ka edaspidi ja mis puudutab neid paljusid kompromisse, siis see näitab, et fraktsioonid tegid omavahel ka väga head koostööd, tulid teineteisele vastu, kooskõlastus oli väga hea ja loodetavasti õnnestub homne hääletus ka hästi, suur tänu! kui palju kompliment, komplimente meie raportöörile ja nüüd um, proua Schröder, tänan! protsess oli meil väga struktureeritud. ja tõesti suur vahe on selles, kas me hääletame homme läbi üle kolmesaja muudatusettepaneku ja saame mingi juhusliku tulemuse või meil äh, on äh, sidus tekst, mis on pikkade läbirääkimiste tulemus, me oleme töötanud äh, välja ühtse seisukoha ja see saab kindlasti siin komisjonis enamuse toetuse. kõik äh, andsid oma panuse, väga olulised detailid, nagu ütles ka härra Boulon, läksid teksti sisse ja see mängib kindlasti läbirääkimistel olulist rolli. see vahend on äh, nii-öelda tule all ka mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste raames, samas meie peame panustama kodanike vajadustele, eriti just näiteks noorte töötuse vastasele võitlusele. EURES-i partnerlused ja finantsvahendite jagamine on ka väga olulised aspektid ja ma arvan, et meie võtsime siin õige suuna. me soovime, et kasutataks rahastamiseks reserve ja sellega teeme me selgeks, et äh, kui me selliseid äh, jooksvaid ülesandeid eelistame reservidele, siis me oleme läinud äh, parlamendisaadikutena õiget teed. kahetsusväärne on see, et me ei saa toetada sotsiaalse innovatsiooni definitsiooni. sotsiaalne innovatsioon on eksperimentaalne valdkond ja kui me paneme paika definitsiooni, siis me piirame eksperimenti. ma usun, et kõik äh, muud raamtingimused selles raportites, selles raportis, et kes saab raha, kuidas saab raha, millised on protsendimäärad, millised on äh, eesmärgid, raskuspunktid, see on kõik äh, hea et me tõesti ei äh, kuluta seda raha ükskõik millele, vaid vahendi eesmärkidele, aga kui me piirame innovatsiooni definitsiooniga, siis äh, see ei ole meie arvates õige. kriis on meile ka näidanud, et me peame olema avatud ja reageerima uutele väljakutsetele, nii et ähm, viskan õhku küsimuse, et kas tõesti oleks vaja sotsiaalset innovatsiooni ikka defineerida. nii et me peaksime selles osas tõesti järele mõtlema, et kas me soovime seda vahendit niimoodi piirata. Estrela, puis Madame Sinclair. Proua Estrela ja siis proua Sinclair. Obrigada, senhora presidente. Eu também gostaria de começar por me associar. kõigepealt eh, tahaksin korrata seda, mida ütlesid kolleegid, eh, nimelt tahaksin õnnitleda raportööri, minu arvates raportöör on tõepoolest teinud ära suurepärase töö. tegemist on väga olulise raportiga. Eh, seda näitab ka suur muudatusettepanekute arv. ja samuti eh, suur kompromisside arv. tahaksin juhtida teie tähelepanu nendele muudatustele, mida Naisõiguste Komisjon on esitanud oma arvamuses. ma arvan, et need muudatusettepanekud äh, väärivad raportööri ja Tööhõivekomisjoni toetust. Euroopa Liit peaks kohandama oma õiguslikku raamistikku uutele vajadustele arvestades aruka õigusloomega ning samuti võtma arvesse uusi ohte, mis on tekkinud äh, tööohutusele ja töötervishoiule. me ei tohiks samuti unustada, et on vaja tasakaalustada töö ja pereelu. seda on vaja teha nii meestel kui naistel. samuti propageerime Äh, seda, et äh, töötingimuste parandamine peab hõlmama ka toetusteenuste pakkumist pereeluks. on vaja äh, selliseid toetusmeetmeid nagu vanemapuhkus nii emadele kui isadele. samuti on vaja toetada naiste ettevõtlust, seda tuleks soodustada näiteks mikrokrediidi abil. see aitaks suurendada naiste tööhõivet, mille vajalikkust rõhutatakse Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias kahe tuhande kümnendal aastal lõi nõukogu äh, mikrokrediidirahastu, mis on üritanud edendada naiste ettevõtlust ja on aidanud võidelda vaesuse vastu. lõpetuseks tahaksin öelda, et on väga oluline, et sooline võrdõiguslikkus äh, selles raportis samuti kajastamist leiaks äh, et sellega arvestatakse innovatsiooni ja sotsiaalsete muutuste saavutamise vallas. naised moodustavad ühiskonnast olulise osu, osa ja nende roll innovatsioonis ja sotsiaalsetes muutustes on väga oluline, aitäh! proua Sinclair ja siis proua McIntyre. aitäh! tahaksin samuti tänada raportööri selle töö eest, mida ta selle raport, raporti osas on teinud, ma võib-olla ei ole küll suurema osaga sellest nõus, aga vähemalt ta on väga palju tublit tööd teinud. Äh, tegemist on oluliste küsimustega äh, Ühendkuningriigile ja loomulikult ka kogu Euroopale Eh, minu jaoks on probleemiks Euroopa Liidu seaduste õigu- äh,, ellurakendamine ja selle ebaproportsionaalne rakendamine Ühendkuningriigis. Eh, ma arvan, et Euroopa Liidu seadusi on meil Ühendkuningriigis rakendatud palju rangemalt kui võib-olla Euroop-, mujal Euroopas. ning näib, et Euroopa Liidul endal ei ole mehhanismi, mille mille abil siis sundida ülejäänud kahtekümmend kuut liikmesriiki viima oma, oma Euroopa Liidu õiguste rakendamise samale vallale va,, samale tasandile kui Ühendkuningriigis ja see kõik mõjub loomulikult kahjulikult meie VKE-dele ja töökohtadele. Ühendkuningriikides on väikeettevõtetel väga raske saada raha, väikelaene, väike mikrokrediiti, aga näib, et Ühendkuningriikide valitsus Äh, huvitab äh, rohkem see, kuidas meele järele olla Euroopa Komisjonile ja mitte see, kuidas äh, Briti tööliste õigusi kaitsta äh,. härra Benjon ja äh, proua McIntyre esindavad valitsuserakondi, aga nemad äh, tegelikult ei hooli oma valijatest Ühendkuningriikide valitsus, Ühendkuningriigi valitsust äh, on, äh, on seoses selle raportiga üsna palju äh, kritiseeritud, nimelt tahetakse suurendada eelarvet säästumeetmete ajal parlamendis räägitakse säästumeetmetest, aga tegelikult see parlament ei tea üleüldse, mida säästumeetmed tähendavad. iga komisjon, kuhu ma kuulun, seal Äh, ma näen, kuidas kogu aeg on eelarve suurenenud, samas kui mujal tahetakse pidevalt kärpida, selline lähenemine ei ole äh, mõistlik, tuleb äh, teha seda, mida räägitakse. ja meil tegelikult ei ole äh, üldse mõjuhinnanguid selle kohta, kuidas see kõik VKE-sid mõjutavad väikeettevõtted on äh, meile kogu aeg öelnud, et Euroopa Liit lämmatab meid, ta sunnib meid äritegevust lõpetama, me ei tule enam selle bürokraatiaga äh, toime. Äh, see ilmselt tekitab probleeme ka teistele riikidele Euroopas. ma olen kuulnud iirlaste suust samasugust juttu, nad on väsinud sellest, et Äh, neid, äh, neid mõisteta, et ei saada aru, mida need reeglid nende majandusele ja töökohtadele tähendavad. proua McIntyre. aitäh. ma võin teile kinnitada, eh, ei äh,, Clegg ega proua Cameron ei looda proua Sinclairi toetuse peale niisiis mulle näib, et eh, enamik märkusi, mida praegu tehti, puudutavad järgmist päevakorrapunkti ja mitte seda. aga tulgem eh, tagasi siis eh, kõnealuse teema juurde, tahaksin tänada raportööri väga tehtud töö eest ja seda näitab ka suur hulk muudatusi ja kompromisse, nii et me hindame väga teie tööd minu fraktsioon tervitab komisjoni ettepanekuid ja seda, et olemasolevad programmid jätkuvad eriti eh, meeldivad meile ettepanekud eh, suurendada meetmeid sotsiaalse innovatsiooni ja eksperimenteerimise vallas. ma arvan, et see on üks valdkond, kus liikmesriigid saavad tõesti vahetada oma parimaid kogemusi ning eh, kuigi me ei ole esitanud muudatusettepanekuid selles küsimuses, on meil siiski kompromisside osas mõningaid mureküsimusi, millest tahaksin teile kõnelda. me leiame, et on väga raske suurendada eelarve tõstmist. meie eesmärk peaks olema mitte kulutada rohkem, vaid kulutada vähem ja tõhusamalt. samuti valmistab meile muret Äh, või tähendab, me toetame neid kavatsusi, aga meile tundub, et mõnedes valdkondades meetmed äh, dublitseerivad juba olemasolevaid äh, programme ja EURES on üks näide, sest ma arvan, et see hakkab konkureerima liikmesriikide riiklike töötalitustega. samuti valmistab meile muret selle noort, noortesamba loomine me toetame algatusi, et noortel oleks võimalik tööd leida, aga me leiame, et oleks tõhusam, kui me keskenduksime horisontaalsele tööturule ja mitte konkreetsetele tööturu osadele. see võimaldaks meil vahendeid paremini ära kasutada. mul on väga hea meel selle üle, et on väga palju selliseid kompromisse, mida me väga hea meelega toetame, eriti need, mis puudutavad äh, mikrokrediite ning äh, ma mõistan, et suurem osa äh, fraktsioonidest toetavad neid kompromisse, aga tahtsin teile siis äh, lihtsalt tutvustada oma fraktsiooni seisukohta ning tahaksin veel kord tänada raportööri tehtud töö eest. aitäh! annan sõna raportöörile, aga natuke kontekstist enne. suur tänu mul on äh, väga hea meel minule suunatud äh, kiituse üle, aga loomulikult äh, suunan selle kiituse edasi ka sekretäriaadile, variraportööridele, kõikidele teistele, kes ähm, selle dokumendiga palju vaeva nägid. ja ma ei äh, jaga nende kriitikat, kes ei osalenud meie töödes, sellepärast et need, kes olid töödesse kaasatud, tõesti nägid, et me üritasime arvestada kõikide ettepanekute ja aspektidega. nii et äh, ikka ja jälle kritiseerivad äh, mõned fraktsioonid, kes üldse ei üritanudki kompromissidesse oma panust anda komisjonide arvamused olid meie jaoks äh, väga olulised, nad äh, kindlasti rikastasid äh, lõppraportit ja kajastuvad ka suuresti saavutatud kompromissides, eriti näiteks naiste õiguste komisjoni ettepanekud ja on kahetsusväärne, et suur osa progressist on nüüd äh, muudetud äh, teatud äh, kodanikuõiguste mm, programmiks, aga samas võrdsete õiguste, võrdsete võimaluste küsimused peavad jääma keskseks teemadeks ka tulevikus. nüüd noorte töötuse vastasest võitlusest. kui me soovime vähendada noorte töötust, siis äh, ilma rahaliste eraldiste, ilma konkreetsete projektideta ei saavuta me mitte midagi. me ei äh, soovi raha lihtsalt kergekäeliselt äh, kulutada, me kõik teame, kuivõrd suured äh, eelarvepiirangud meil praegusel hetkel on aga juba aastaid muudkui räägitakse noorte töötuse vähendamisest, midagi konkreetset ei juhtu ja arvud seda ka näitavad ja me peame seda muutma. me oleme nüüd sisse viinud äh, definitsioonid sellepärast, et me soovisime selgust, soovisime paika panna, millele lõpuks raha kulutatakse. ja kui me räägime siin sotsiaalsest ettevõtlusest, siis peab olema selge, et äh, vahendeid ei tohiks äh, lõpuks kulutada need, kelle neid vaja ei ole. nii et seetõttu nägime ka suurt vaeva definitsiooniga. kolleegidele tahaksin ma öelda, et me sõlmisime kompromisse piiriülese partnerluse valdkonnas, sotsiaalse elu valdkonnas, me rääkisime ka Euresist, Euresi rahastamisest ja me ei võtnud Euresile vajaminevat lisaraha teistelt programmidelt, vaid reservidest. ma eeldan, et kõik peavad nendest kompromissidest ka kinni sellepärast et äh, ainult äh, nii saame me edasi liikuda. kokkuvõttes oli meil tegemist väga hea aruteluga ja konkreetsed äh, detailsed seisukohad näitavad, et meie töö oli tõesti väga põhjalik ja tõhus ja ma arvan, et me leidsime õige tee. tänan! suur tänu, <clears throat> proua raportöör, me hääletame teie raportit homme. ma omalt poolt äh, sooviksin öelda järgmist, see mis puudutab hääletust, äh, mille äh, osas mul on vaja loomulikult teada saada ka koordinaatorite arvamust ning veel kaks aspekti, mis puudutavad raportit nimelt see, mida me homme hääletame, see on esimene õiguslik alus, mida äh, meie, meie äh, parlament äh, hääletab ja meie, meie komisjon on see esimene, ma ei tea, kas me oleme otseselt katsejänesed, aga igatahes esimesed oleme. meie oleme esimesed, kes rakendavad siis seda ühisreeglit. nimelt, et nimelt, et äh, selles osas, mis puudutab arvusid, on jäetud äh, tühikud, võttes arvesse, et me ei tea, milline on tulevane eelarve ja need muudatusettepanekud, kus, mis ei ole kompromissettepanekud, äh, need, kus on arvud ees, ees, need hääletusele ei lähe. nii et ärge olge homme üllatunud. nii et ärge pahandage, et teie muudatusettepanekud ei lähe hääletusele, kui seal on arvud sees, siis seda hääletada ei saa teine nüüd äh, esimene, esimese lugemise ja muud, kompromissmuudatusettepanekute võlu on see, et äh, seal on väiksed raskused. Äh, nimelt tavapäraselt on asi niimoodi, et me alustame kolmepoolseid läbirääkimisi komisjoni mandaadi alusel kom-, tööhõivekomisjoni mandaadi alusel ning üritame välja töötada sellised muudatusettepanekud, mis üritavad välja töötada kompromissid nõukoguga tavapäraselt, nii on see olnud ja nii on see ka hästi toiminud. üks parlamendikomisjone, kellega me teeme tihedalt koostööd soovis algatada teistsugust menetlust, mis oleks siis selline, et tuleks hääletada muudatusettepanekuid, kuid äh, mitte teksti lõplikult hääletada. kui meil oli äh, kohtumine Euroopa Parlamendi presidendiga, ma seda küsi-, selle küsimuse tõstatasin, siis ta palus, et me seda küsimust ei hääletaks enne, kui eh, see küsimus on lahendatud. kuid samas meil on mandaat, et me selle küsimusega võimalikult kiiresti edasi läheks, et me saaks nõukogu alustada läbirääkimisega. seega, mida ma teile välja pakun, on see, et me hääletaks homme muudatusettepanekuid ja resolutsiooni. aga et me ei hääletaks õigusloomilist resolutsiooni. see tähendab seda, et meil on lihtsalt üks hääletus, mille me nii-öelda paneme kõrvale, mida me hääletame kas juulis, kui meil on mandaat seda teha. ja kui meie tavapärast tegutsemisvormi aktsepteeritakse ikkagi teiste komisjonide poolt või me lähme uuesti läbirääkimiste juurde äh, pärast kolmepoolseid läbirääkimisi tuleme komisjoni tagasi ja võtame, arvestame oma tegevuses kolmepoolsete läbirääkimiste resultaate. nii et homme oma hääletusnimekirjades me hääletaks sada kahtekümmend muudatusettepanekut eh, lugupe-, eh, eh, muudatusettepanekut TTTTT ja et äh, et me hääletaks resolutsiooni ettepanekut, kuid et me ei, ei hääletaks lõplikul kujul, ühesõnaga, et me lõplikku hääletust ei teeks. nii et ma ei tea, kas te sellest, sellest bürokraatlikust ja tehnilisest abrakadabrast keegi aru sai. tundub, et said, saadi. suurepärane, aitäh teile ning veel üks märkus, nagu te teate, mis puudutab nüüd proua Steinrucki raportit, oleme pöördunud oma õigusliku teenistuse poole. nimelt öeldi, et siin on selliseid asju, mis meil ei ole, mida meil ei ole lubatud teha ning äh, äh, õigusteenistus and-, ütles, et raportööril on õigus. see on väga hea. meil on selle üle hea meel me küsitlesime õiguslikku teenistust ka veel ühes teises valdkonnas. komisjon see, mis komisjon teha e-, seoses ERS-iga. E nimelt tegu oleks siis määrusega, millel üle Euro Parla Euroopa Parlamendil ei ole kaasotsustusõigust ning selles osas on äh, tehtud algust äh, algatusraportitega, et äh, seda programmi käivitada. komisjon praegu soovib proovib, komisjon soovib EURES programmi käivitada, min-, tulemata selle juures määruse juurde tagasi. samas määrus ise mm, muutis oma õiguslikku alust, nii et praegusel hetkel on see määrus kaasotsustusmenetluses. nii et Euroopa Komisjon ei saa äh, raamprogrammi muuta äh,, kui õiguslik alus on muutunud. nii et teie lahkel loal ma pöördun voliniku poole teie nimel ja ütleme talle, te ei saa, ta ei saa Euresi programmi muuta ilma äh, ametlike muudatusettepanekuteta ja et see asi peab tulema tagasi kaasotsustusmenetluses Euroopa Parlamendi ette eh, ning eh, tal peab olema alus eh, sellise algatuse tegemiseks. ma vabandan, et ma seda selgitan teile komisjoni koosolekul, kuid aeg-ajalt on kiireloomulisi koosolekul on vaja selliseid asju teha, ma loodan, et proua Schröder on Äh, ei pahanda selle üle. niisiis, homme me hääletame niimoodi proua Steinbrücki raportit ning äh, nüüd annan ma sõna proua McIntyre'ile äh, päevakorrapunkti nelja osas ta räägib meile muudatusettepanekutest mis puudutavad tema raportit VKE-de kohta, nende konkurentsivõimeid ja ärivõimalusi. ning see on arvamus ITRE komisjonile. Teil on sõna. aitäh. kõigepealt tahaksin ma tänada variraportööre tehtud töö eest ja, ja kogu toetuse eest. on selge, et tegemist on meie kõigi jaoks väga äh, olulise teemaga ja mul on väga hea meel, et me oleme saanud hääletust edasi lükata. Um, in order to have time to work properly on the compromises. ja ma loodan, et meil on niimoodi aega ka äh, töötada kompromisside üle. Äh, tekst tuli tõlkest tagasi möödunud nädala lõpul ning me leidsime, et me ei saa nii lühikese ajaga kompromisse kokku panna ning ma tahaksin tänada äh, kõiki ja eriti kolleeg Benjanit toetuse eest, et ta selle, äh, me saime selle asja edasi lükata. muudatusi on kuuskümmend kaks ning me praegu töötame välja kompromisse, mille me siis saadame kõigile edasi, et nad saaksid pika, juba mõnda aega enne variraportööride kohtumisega tutvuda. tõlkega on olnud väga palju probleeme just siin tõlke ajastamisega aga ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et muudatus kakskümmend kolm Äh, äh, selle muudatuse kreekakeelne tekst äh, ütleb, et me tahame parandada massimeedia juurdepääsu rahale. oleks pidanud olema VKE-de juurdepääs. nii et, et tegemist on tõlkeveaga, mis on nüüd parandatud. nii et, et ma mõtlen, et ma räägin teile sellest juhul, kui ta see muudatus teist segadust tekitab mul on, ma loodan, et me tõesti leiame sellised kompromissid, mis saavad laiapõhjalist toetust. Eh, on eh, tõesti väga oluline, et me selle asja õigesti ära teeme. aitäh kõigile, härra Benjan. jah kolleeg juhtis mu tähelepanu kõrvale. mina tahaksin tänada proua McIntyre'd tehtud töö eest ja tahaksin öelda, et koostöö selle raporti osas on olnud tõesti suurepärane ja tahaksin tänada ka juhatajat selle eest, et ta nõustus hääletust edasi lükkama. me saime tõlked reede õhtul või, või oli see neljapäeva õhtul. nii et, et mina olin juba igatahes kodus tagasi. minu arvates on tegemist väga olulise arvamusega ja seetõttu on oluline, et meil oleks aega seda korralikult arutada. meil on üsna mitmeid äh, muudatusettepanekuid, mis puudutavad just nimelt äh, samu äh, punkte ja seega on vaja välja töötada kompromissid Äh, on mitmeid selliseid muudatusettepanekuid, äh, mida me kohe oleme valmis toetama, aga meil on vaja kompromisse, eriti punktides kaks ja kuus. Äh, nende punktide kohta on väga palju muudatusi, mis on positiivse sisuga, mis lisavad arvamusse ühte-teist ja ma arvan, et me peaksime need kõik, kõigile vastuvõetavasse teksti sisse panema härra Pupakise muudatusettepanek äh, põhjustas üsna palju hämmeldust minu personalile, aga mul on hea meel, et me nüüd selle probleemi oleme selgeks rääkinud. proua Schröteri muudatusettepanekud kaksteist ja kolmkümmend neli, eriti tahaksin nendest rääkida, muudatus kaksteist. ma arvan, et võib-olla Äh, selle muudatuse suund on mulle vastuvõetav, aga ingliskeelne tõlge äh, on väga raskesti arusaadav, väga raske on aru saada, mida täpselt mõeldakse. nii et, et äh, võib-olla siin ma esitaksin muudatusettepaneku ja muudatus kolmkümmend neli oli teine selline, mille kohta mul oli küsimus ma ei teadnud, et on olemas Euroopas VKE-de seirekeskus. kas on tegemist organisatsiooniga, mis on juba olemas või ei? kas on tegemist olemasoleva organisatsiooniga või me palume sellise luua? samuti eh, muudatused kolmteist, neliteist siin on jäetud välja meie tekst, mis lisas äh, rahalistele vahenditele juurdepääsule ka nende kulu. Äh, see oli sees proua McIntyre teises äh, arvamuses, aga see on siit välja jäetud, nii et seda ei ole ei kaasatud ega kustutatud, nii et see on ilmselt jällegi koostamise käigus tekkinud viga. sest et need muudatused kolmteist, neliteist, me neid tahaksime tõesti toetada aga me ei soovi, et meie rahastamise kulud välja jääksid. muudatus kaheksateist. ma arvan, et igasugune reguleerimine on koormav ning ma ei saa tooda, toetada teksti, mis on muudatuse kaheksateist alguses. sellepärast, et isegi kõige vajalikumad äh, regulatsioonid on koormavad. mina olen VKÜ-dega tegelenud kakskümmend seitse aastat ja äh, äh, mõned asjad, mille kõrvaldamist ma mitte kunagi ei nõuaks, on koormavad. mõned asjad lihtsalt on vajalikud ja koormavad samaaegselt. mõned koormad on lihtsalt vajalikud ma arvan, et äh, meil on vaja lihtsamat ja tõhusamat reguleerimist, äh, seadusi peab olema kergem ellu äh, rakendada ja ma soovin paremaid standardeid tööliste jaoks. ja samas peaks olukord, need tekitama töötajatele vähem probleeme, tööandjatele vähem probleeme, aitäh. aitäh proua Regner Dankeschön, Frau Vorsitzende. suur tänu, esimees. ma sooviksin tänada raportööri selle eest, et ta tõesti variraportööride koosolekul üritas arvestada väga paljude erinevate muudatusettepanekutega. me arutasime need kõik läbi, ta üritas neid äh, kaasata ja on väga hea, et meil on nüüd ajaplaan natukene lõdvem ja ITRE komisjon, kes on siin juhtivkomisjon, on ka nõus sellega, et me tõesti arutame nüüd veel muudatusettepanekud põhjalikult läbi ja üritame leida kompromisse. mis puudutab käsitletavaid teemasid, siis mainin kahte. esiteks, töötajate kaitse. väga oluline on see, et äh, halduskoormust vähendades ei lubaks me tekkida kaheklassilisel ühiskonnal ehk siis äh, VKE-des töötavad inimesed ja suuremates ettevõtetes töötavad inimesed. me ei tohiks äh, lubada seda, et näiteks tervishoiu valdkonnas me VKE-de puhul äh, pigistame silma kinni, töötajad peavad olema endiselt äh, tõhusalt kaitstud. ma olen reeglite lõdvendamise osas skeptiline, me ei tohiks siin last koos pesuveega välja visata. siinkohal tahaksin viidata ka sellele, et me ei räägi siin ainult äh, VKE-de võib-olla kiusatusest äh, vähendada kulusid ähm, tervishoiule, vaid et see mõjutab kogu sektorit, kogu ettevõtlust lõppkokkuvõttes, see, mida me siin otsustame, seda äh, tõestavad ka uurimused. teiseks, VKE-del on väga oluline olla tulevikku suunatult äh, innovatiivsed ja me peaksime panustama sellele, et noored saaksid praktikakohti ja väljaõpet äh, VKE-des ja kui me soovime siin äh, halduskoormust vähendada, siis me ei tohiks just selliseid väljaõppevõimalusi sellega koos vähendada. noortele tuleb äh, lihtsustada juurdepääsu tööhõivele. VKE-d on väga innovatiivsed, nad ähm, kannustavad meie majandust ja nendel peaks olema lihtsamad võimalused toetada kutseõpet, nii et selles arvamuses tuleks just nimelt kutseõppe aspekti rohkem toonitada, tänan. Äh, proua Sinkler ja siis äh, proua Schröder ja pärast seda on kõnelejate nimekiri suletud aitäh ja aitäh proua McIntyre'le äh, tema arvamuse eest. ja võib-olla on üllatav see, et, et mitmetes punktides ma olen temaga isegi nõus. Äh, tegemist on hea katsega, äh, katsega arutelu alustada teemal probleemidest, mis seisavad VKE-d ees mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid kogu Euroopa Liidus ja kuna me mõlemad oleme pärit West Midlandsist, siis äh, meie poole enam-vähem äh, samasugused äh, inimesed pöörd-, pöörduvad või võib-olla minu poole siiski rohkem, sest mina käin nendega otse kohtumas. jah, ma ei tea, kas härra Benjan mõistab just neid probleeme, mis seisavad West Midlandsi inimeste eest Äh, aga see arvamus tegelikult või see äh, proua McIntyre on teie jaoks justkui lakmustest. Äh, jah, on väga huvitav, et see, et konservatiivid, kes Euroopas vanasti nii suurt rolli mängisid, nüüd ei oma siin komisjonis enam isegi liiget, nii et, et võib-olla on teil vaja mind selleks, et ma teie seisukohti selgitaksin ma arvan, et eh, siin on eh, jah, väga tore jututuba, aga tegusid siit eriti ei tule. ning eh, kahe tuhande üheksandal aastal me rääkisime ju kõik sellest, kui oluline on VKE-de toetamine ja ma arvan, et te kõik mäle-, mäletate seda manifesti, mis tollal koostati ja seal oli kirjas, et palun ärgu Euroopa Liit enam õigusloomesse sekkugu, nüüd on kolm aastat mööda ja väga paljud Euroopa Liidu õigusaktid puudutavad just nimelt ähm, äh, VKE-sid. ma käisin äh, õhtusöögil, kus äh, George Osborne kõneles VKE-de reguleerimisest, aga ta ei rääkinud mitte midagi Euroopa Liidust, ta rääkis sellest, mida tema valitsus kavatseb teha, aga ta ei rääkinud sellest, millistest valdkondadest temal pädevusi ei ole ning äh, härra Benjon, teie esindate ka valitsuserakonda, nii et, et äh, teie äh, siin kogu aeg räägite, et, et asjad hakkavad toimima, aga siiani pole teil midagi välja tulnud. enne kui annan sõna proua Schroederile, tahaksin proua Sinclairile meelde tuletada, et selle komisjoni asendusliikmed Äh, on osaks äh, sellest komisjonist ja me ei diskrimineeri täisliikmeid ja asendusliikmeid. Äh, meil siin ei toimu mitte mingisugust diskrimineerimist. ja näiteks Rahvaparteist ma võtan sulle kaks näidet. härra Šogor on raportöör väga olulise statistika küsimuse ja proua Sippel eh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist on samuti raportööriks eh, ka väga olulisel teemal, nimelt juurdepääs eh, riigihangetele, nii et, et ma arvan, et selliseid märkusi ei maksaks siin komisjonis teha. arutelu sel teemal ei toimu ja nüüd proua Schötter. suur tänu. tahaksin tänada ka raportööri tehtud koostöö eest, meil olid esimesed kohtumised, olgugi et äh, tal ei olnud veel äh, muudatusettepanekuid äh, olemas, kuna mina esindasin muudatusettepanekud oma emakeeles. ja mis puudutab kirjaliku tõlke probleeme, siis ma ise ei ole nüüd äh, üle kontrollinud, kas äh, mu muudatusettepanekud on hästi inglise keelde tõlgitud või mitte, aga ma kindlasti kontrollin üle, et siis vastata ka kolleegide poolt esitatud küsimustele. igal juhul jään ära ootama konstruktiivseid äh, läbirääkimisi. ja me oleme näinud, et kui meil on konstruktiivsed läbirääkimised, siis saame ka head tulemused kas proua Sinclair soovib viidata kodukorrale? jah, mul on vastuse õigus, kuna te mainisite minu nime. Eh, kui siin ei teha vahet liikmete vahel, siis miks see vahe on? miks meil on erinevat värvi nimesildid, eh, kui mitte mingisugust vahet ei ole, eh, siis jällegi on selge, et Euroopa Liidu ainuke erinevus on hääletamises, ütleb proua Peres ja ma arvan, et teistes komisjonides koheldakse teid samamoodi. aga äh, või-, äh, võimaluste osas sõna võtta, raporteid koostada, mingit vahet ei ole. niisiis oleme nüüd lõpetanud äh, kõnelejatega ja nüüd saab sõna proua McIntyre ja tahaksin täpsustada et me saime edasi lükata hääletuse kogu teksti osas, eh, sellepärast et ITRE komisjon lükkas samuti hääletuse edasi ning muudatuste tõlke küsimus, eh, küsimus, eh, mille tõstatas ka härra Rii. ma, on seotud sellega, et viimane täiskogu ja järgmise täiskogu vaheline aeg on liiga lühikene lihtsalt, et tõlkeid saaks ära teha. nii et, et ma loodan, et äh, sellist olukorda enam ei teki ja me oleme seetõttu saanud hääletuse edasi lükata, aga nüüd saab sõna raportöör, et arutelu kokku võtta. aitäh tuleksin tagasi lihtsalt mõne küsimuse juurde. Äh, proua Sinclairi võib-olla huvitab, et Euroopa Väikeettevõtjate Liit täielikult toetab seda arvamust. ma olen teinud ka vastava pressiteate, nii et, et ärge muretsege selle pärast, et meil nende toetust ei ole. ning nemad esindavad kõiki erinevaid ühendusi, sealhulgas ka FSB-d, seda, millele teie viitasite ma olen täiesti nõus sellega, et me ei pea vähendama töötajate kaitset ja looma kahte töötajate kategooriat. võib-olla tooksin ühe väga lühikese näite selle kohta, kuidas bürokraatia vähendamine on olukorda muutnud väikeettevõtte omanikuna Ühendkuningriigis ma pean ütlema, et meil oli väga keeruline süsteem inimestele maks, palga maksmisel tuli eh, täita formulaarid, arvestada maksud, siis kindlustussummad ja meile kulus palju tunde selle kõige peale. siis valitsus eh, andis välja ühe CD, mille sai arvutisse panna ja see teeb programm teeb kogu töö ära, nii et, et see töö, mis mul, mille peale mul varem läks pool päeva, võtab nüüd ainult pool tundi aega nii et, et see on midagi sellist, mida me peaksime üritama saavutada kogu Euroopas, sellepärast et see teeb elu kergemaks ma tahaksin äh, äh, öelda, et just nimelt selles suunas ma sooviksin edasi minna ning tahaksin väga tänada variraportööre nende koostöö eest ning ma loodan, et me saavutame kompromissid, mis on kõigile vastuvõetavad. me hääletame teie arvamust kümnendal juulil ning nüüd päevakorrapunkt number viis. ma sooviksin öelda, et siin on, oleks vaja pisut äh, korraldada nende kahe arvamuse seost, sest teie arvamus on ITRE jaoks mõeldud. ja kui me nüüd tegeleme punktiga viis, kus äh, ma võtan sõna raportöörina suulise küsimuse osas ning äh, resolutsiooni osas, mis äh, puudutab siis regulatiivse koormuse vähendamist äh, VKE-de jaoks. Mm, koordinaatorite arvamus oli selline, et äh, et komisjoni teatisele tuleb mitte ainult ITRE seisukohast läheneda, vaid me peaksime Eh, rääkima ühtlasi ka tervishoiuküsimustest ning samuti ka töötajate konsulteerimisõigusest ja see puudutab eh, ka nende õigust seda teha VKI-des. et eh, me saaksime välja töötada ühtse lähenemise, et äh, et äh, saaks hääletada nii äh, proua McIntyre raporti või arvamuse kui ka suulise küsimuse osas, et me peaksime neid käsitlema koos. ning äh, suulisele küsimusele on esitatud teatud hulgal ähm, muudatusettepanekuid, mis puudutab suulist küsimust, siin on esitatud nelikümmend üheksa muudatusettepanekut, ma sooviksin kohtuda nende autoritega loomulikult et äh, leida kompromiss, eriti puudutab see koordinaatoreid, sest äh, oleks äh, vaja leida ka, kellest saavad variraportöörid, kuid juba praegu on meil muudatusettepanekute osas võimalik leida selgitusi, näiteks muudatusettepanekud seitseteist ja kaheksateist proua McIntyre'ilt ja härra Kristensenilt. tegu on siis töötajate kaitse küsimustega ning siin on kaks täiesti erinevat lähenemist. nii et äh, me peaksime leidma sellise tasakaalu, kes, äh, mis aitaks välja töötada komisjoni seisukohta ning äh, minu meelest muudatusettepanek kaheksateist äh, on see, millele me peaksime aluseks võtma, mis rõhutab seda, et sotsiaalne kaitse ei äh, tohiks olla talumatu administratiivkulu VKE-de jaoks. siis muudatusettepanekud kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, mis äh, teevad ettepanekud VKE-dele, et nad äh, ühineks, et äh, nad oleks, suudaks töötajaid hästi esindada ja et looks, et nad looks sellised struktuurid, mis aitaks kaasa sotsiaalse dialoogi edasisele arengule siin on samuti neli muudatusettepanekut, eh, kes, mis tulevad proua McIntyre'ilt, härra Benjonilt, Rahvapartei esindajatelt ja Roheliste esindajalt. on elemente, mille puhul alusel oleks võimalik koostada kompromissmuudatusettepanek, meie komisjoni eesmärk on siiski nuppe edasi liigutada, kui meile öeldakse, et ärge midagi puudutage, ärge midagi katsuge ja VKE-d on väljaspool sotsiaalset dialoogi, siis see pole sugugi mitte kasulik. sest äh, üks äh, lõike üksteist eesmärkidest äh, on siiski mõte, et isegi VKE-de jaoks on võimalik struktureerida sotsiaalset dialoogi, mis võimaldaks näiteks arendada edasi Euroopa sotsiaalset dialoogi ja seda koostöös VKI-dega. mis puudutab nüüd lõiget üheksa, siis see puudutab sotsiaalse kaitse küsimust ning seda, kuidas eh, puudutab eh, see määrus VKE-sid. ka siin on esitatud muudatusettepanekuid siin on võib-olla küsimus äh, äh, sotsialistide fraktsioonil ja siin on proua Steinbrücki, härra Kristensonil ja härra Ludvigsonil, mis on erinevad ning võib-olla selles osas peaks üritama kokkuleppele jõuda. ning äh, pärast lõiget üheksa muudatusettepanek kuuskümmend üks proua Hirsilt, mis rõhutab vajadust administratiivse koormuse vähendamiseks. eriti puudutab see kolmandatest riikidest pärit töötajate palkamist. see on võib-olla vastuolus meie eh, praeguse komisjoni, eripalgelise komisjoni eh, seisukohtadega, meie leiame muidugi enamuses, et et töötajate õigused peavad olema seotud tehtava tööga. ning härra Benjon palus sõna, nüüd ma annan talle võimaluse sõna võtta. suur tänu teile. nagu te seda ütlesite, on see punkt väga tihedalt seotud eelmise päevakorrapunktiga. nii palju, kui meid puudutab nii suuline küsimus kui ka resolutsiooni ettepanek on äärmiselt, äh, äärmiselt positiivsed, meie oleme valmis neid toetama. eriti puudutab see reeglite lihtsustamist ning administratiivse koormuse vähendamist. see ei äh, tohiks olla meie sugugi kahjulik. nagu ma seda eelnevalt olen öelnud me peame tegelema mõistlike määruste väljatöötamisega, reeglite väljatöötamiste, kui äh, reeglid on liialt kompleksne, liialt keeruline, siis see vähendab võimalust, et VKE-d suudavad nende tingimustega toime tulla. sest väga väikestes ettevõtetes äh, on, äh, väga väikesed ettevõtted on, on lihtsalt ülekoormatud, nad ei saa aru, mida neilt tahetakse. nii et äh, mõtleme selle peale, kuidas oleks kõige lihtsam äh, äh, välja töötada selliseid reegleid, mida VKE-del oleks kõige lihtsam täita äh, töökoha turvalisuse ja sotsiaalsete õiguste osas mm. ma olen üritanud neid äh, küsimusi pisut positiivsemalt äh, lahendada ma loodan, et me suudame kokku leppida heade kompromisside osas, eriti puudutab see lõiget kümme ja vajadust lihtsustada nõudmisi ka liikmesriigi tasandil ning ma olen täiesti nõus sellega, et VKS-id tuleb kaasata sotsiaalsesse dialoogi ja ma arvan, et, et kokkuvõttes me võime saavutada väga hea tulemuse, ma olen valmis äh, toetama enamus, äh, enamusi muudatusettepanekutest eh, ja eh, nende eh, ma olen valmis toetama eriti seda, mis puudutab VKE-de esindusorganisatsioonide loomist, vähemalt Suurbritannias on sellised organisatsioonid ka juba olemas, esindusorganisatsioonid, ja on lausa üks suur organisatsioon, mis hõlmab VKS-id, on olemas ka CBI, mis on suurettevõtete esindaja peale selle e, esindame, olen kontaktis ka ametiühingutega, näiteks mina e, olen otseselt seotud e, põllumeeste ametiühinguga ning ma arvan, et ei peaks kohustama uusi esindusorganisatsioone looma, kuid ma leian, et et praegused VKE-de organisatsioonid kaasataks sotsiaalsesse dialoogi, nagu seda meie juhataja praegusel hetkel juba ütles, ma tervitan ka seda, et soovitakse, et VKE-de ja töötajate, nende töötajate arvamusi võetakse arvesse sotsiaalses dialoogis, sest praegusel hetkel sotsiaalse dialoogi domineerivad suurettevõtted, korporatsioonid ning äh, VKE-d ja mikroettevõtted on kõrvale jäetud. Äh, nii et see oleks tõsiselt äh, positiivne muutus. ma teen kõik selleks, et, et tulemus oleks kõigile aktsepteeritav. kui rohkem keegi sõna selles osas ei soovi ning lõpetame selle küsimuse arutamise, nagu ma sissejuhatuses ütlesin, loomulikult äh, me teeme koostööd Roe McIntyre'iga ning ka variraportööridega ja meil seisab ees äh, arutelu, mis võimaldab teksti ühtlasemaks teha. hääletame tulemust komisjonis kümnendal juulil ning lähme nüüd päevakorrapunkti kuus juurde ja ma annan sõna proua Jotovale. ning äh, arutame muudatusettepanekuid, tema arvamus selle, ehm, mis puudutab naiste töötingimusi teenindussektoris, vastutav komisjon on naiste õiguskomisjon ning proua raportöör, teil on sõna. suur tänu, ma jätkan nüüd bulgaaria keeles. tänan suur tänu kõikidele kolleegidele teistest äh, poliitilistest äh, fraktsioonidest. meil oli vähe aega, et äh, seda arvamust ette valmistada. meil oli kokku kolmkümmend kaheksa muudatusettepanekut ja eelmisel nädalal Strasbourgis me saavutasime viis kompromissettepanekut, mis asendavad üheksateist tavalist äh, muudatusettepanekut. üldiselt on muudatusettepanekud äh, mitte problemaatilised, aga number kuus ja kakskümmend neli äh, tekitavad mõningaid probleeme, näiteks muudatusettepanek number kuus räägib äh, sellest, et lükatakse tagasi paindlikud äh, töötingimused. Need äh, segavad töö ja pereelu ühitamist äh, ja loomulikult peaks töötajatel olema valikuvõimalus. nii et originaaltekstis on öeldud, et töövõtjad saavad kasutada paindlikke töötingimusi või et nad peaksid saama neid kasutada. sinna juurde kuuluvad äh, näiteks osaajatöö ja paindlik tööaeg. praegu äh, tööpuuduse tingimustes äh, meil tuleks panustada sellele, et järjest rohkem inimesi saaks tööd ja see paindlikkus ei tähenda seda, et töötingimused oleksid kuidagi kehvemad edasi muudatusettepanek äh, kakskümmend neli, mis puudutab äh, vahetustega töötamist ja laste töötamist, kes on vähemalt kaksteist aastat vanad. siin äh, võib aga tekkida mitmesuguseid vastuolulisi probleeme muudatusettepanekus on öelnud, et äh, kasinusmeetmed võivad negatiivselt mõjutada naiste tööhõive võimalusi erinevates liikmesriikides. naised on endiselt kehvemas olukorras, nad äh, on tihtipeale tööl sellistel tingimustel, mis ei ole niivõrd äh, kindlad kui ütleme meeste puhul naisi ähvardab ka koondamine rohkem kui mehi. siinkohal peaksime me jääma originaalteksti juurde, kus öeldakse, et äh, loomulikult äh, puudutavad naisi ka koondamismeetmed. paar äh, statistilist fakti ka mis toetavad meie raporti olulisust. kaks tuhat seitse toimus uurimus naiste võrdõiguslikkuse rakendatuse osas vanusegrupp, mida uuriti, olid naised vanuses viisteist kuni nelikümmend aastat, seitseteist protsenti inimestest ütlesid, et nad kasutavad äh, teatavaid äh, kodumajapidamisteenuseid, üle kolme miljoni isiku seega teevad äh, sellist mittetasustavat ja vabandust, mitteregistreeritud äh, tööd. näiteks äh, Belgias on selline praktika, et koduabilistele makstakse osaliselt äh, riigi või munitsipaalvahenditest ja see on väga hea praktika. jään ära ootama teiepoolseid edasisi ettepanekuid, suur tänu. proua Bauer järgmisena. Merci beaucoup, Erne Kasson äh, Nyilvánvalóan ebben a jelentésben a mi üzenetünk. Aitäh! On täiesti selge, et meie sõnum selles raportis peab keskenduma mõnedele punktidele eh, see tähendab ebaseaduslikule töötamisele, eh, siis eh, ettevõtluse toetamisele, siis majapidamistöid tegevatele naistele, nendele, kes pakuvad sotsiaalteenuseid ning ja kuidas teha lõpp sellele nõndanimetatud läbipõlemise süsteemile. meie sõnum peab keskenduma just nimelt nendele probleemidele, just nimelt nendele punktidele. mõistagi on esitatud selliseid muudatusettepanekuid, mida kõik ei toeta, aga ma arvan, et Äh, kui meil on äh, kahtlusi, siis äh, ma arvan, et kõige paindlikum peab olema just sotsiaalteenuste vallas ja siin ma räägin muudatusest kuus näiteks. me oleme nõus kompromissiga. ma ei tea, kas meie kolleeg Pupakis on siin kohal, ma tahaksin teada, mida ta tahab öelda muudatusega kaheksateist. mina Äh, olen üsna palju äh, lugenud äh, selle kaugtöötamise või kodus töötamise kohta, ma ei saa päris hästi aru, mida ta sellega mõtleb. tänan. tahaksin öelda, et meil tuleb tugevdada sotsiaalkindlustust ja ma olen nõus sellega, mida ütles eelkõneleja. proua Kornelisson. aitäh. üldiselt on meile see, meile see raport meeldib ja toetame kompromissmuudatusettepanekuid. ma olen nõus väga paljuga, mida proua Iotova ütles. näiteks ma jagan seda seisukohta, et meil on vaja paindlikku äh, töökorraldust Äh, see on ühelt poolt äh, suur probleem, kui inimeste töögraafik äh, pigem, pidevalt muutub, nad peavad töötama ebamugavatel kellaaegadel ja neil ei ole üleüldse mingisugust kontrolli oma töögraafiku üle. aga samas on see paindlik graafik ka hea, see võimaldab ühendada töö ja, ja õppe õpiaega äh, või äh, töötada rohkem, kui sobib ja selle töötada vähem siis, kui äh, see ei sobi näiteks vanemad saavad niimoodi töötada rohkem, kui teine vanem parajasti lapse eest hoolitseb ja nõnda edasi. nii et, et minu arvates on oluline, et töötajatel peaks olema valik ja kontroll oma töökorralduse üle. sellisel juhul on paindlik töökorraldus tõesti midagi väga head Ehm, on mõningad muudatusettepanekud, mida me ei toeta, nagu eh, kohustuslikud erandid öötöö osas, sellepärast et mõned inimesed võib-olla just nimelt soovivad öösel töötada. ma arvan, et on hea et pööratakse tähelepanu sellistele asjale nagu miinimumstandardid, eh, deklareerimata töö vastu võitlemine ning äh, üldised miinimumnõuded ka teenindussektori jaoks. samuti pöörame tähe, peame pöörama tähelepanu rakendamise poolele, me peame tõesti hoolitsema sellele eest, et teenuste sektoris inimesed organiseeruksid ja oma õigused maksma paneksid. ja erilist tähelepanu tuleb pöörata just kaitsetutele gruppidele me hääletame mõnede muudatusettepanekute vastu, aga enamuse muudatusettepanekute eh, puhul saame poolt hääletada, nii et olen väga rahul proua Jutova tehtud tööga. härra Pupakis, kas te soovite sõna võtta? ei, ma lihtsalt kuulsin, et siin mainiti minu nime ja minu muudatusettepanek, see on ma tahaksin, et me säilitaksime miinimumnormid tööohutuse ja töötervishoiu alal, aga muidu me oleme kompromissiga nõus mm.. proua Klesti. Merci, madame la president, je vais continuer en romain avec votre. Äh, aitäh see raport on väga huvitav, sellepärast et siin raportis käsitletakse sellist valdkonda, kus naised on tõesti enamuses. samas on aga tegemist ka sektoriga, kus äh, naistele äh, pakutakse võib-olla mitte kõige paremaid töötingimusi. Äh, tööstusrevolutsioonist on möödunud juba ligemale sada viiskümmend aastat, aga äh, naised on endiselt äh, ebasoodsas olukorras ja neil on raske oma töö ja pereelu ühendada nagu raportöör ütles, on võimalik leida paindlikke lahendusi, on võimalik leida lahendusi, mis aitavad naistel toime tulla töö ja pereelu ühendamisega. samas äh, on mul väga hea meel selle üle, et kompromissmuudatusettepanekutes äh, leiab kajastamist mõte, et nii mehed kui naised äh, peaksid üritama töö ja pereelu ühit-, ühitada, et selline lähenemine on alles jäänud, see mulle väga meeldib. ja samuti on mul väga hea meel selle üle, et üks minu seisukohtadest, mis puudutab eriti kaitsetuid inimesi, on samuti äh, alles jäänud ning näib, et raportöör ja teised leidsid, et selline muudatus on kasulik. minu arvates on tegu igatahes väga olulise raportiga ning ma toetan neid muudatusettepanekuid, mille üles me läbirääkimisi pidasime ja ma tahaksin raportööri tänada, aitäh! kõnelejate nimekiri on ammendatud ja annan nüüd jällegi sõna raportöörile. raportöör ei soovigi sõna. niisiis me hääletame homme proua Jotova arutelu ja siis äh, va-, äh, Naisõiguste komisjon arv-, hääletab kümnendal juulil. nüüd äh, läheme Ole Ludvigsoni raporti juurde, mis puudutab siis kuutkümmend muudatusettepanekut Äh, arvamuse eelnõule, mille oleme koostanud äh, programmi Haridus, äh, koolitus Euroopa kaks tuhat kakskümmend kohta. härra raportöör, teil on sõna. <clears throat> lugupeetud kolleegid kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid ning mul on väga hea meel selle üle, et enamik nendest muudatustest on konstruktiivsed ning lähevad õiges suunas. sain kuuskümmend muudatusettepanekut ja enamus neist on mulle täiesti vastuvõetavad eile pärastlõunal saatsin välja ka kümme muuda-, kompromissmuudatust variraportööridele ja fraktsioonide sekretariaatidele ja nüüd ootame kommentaare nende kohta äh, arvamuse eelnõus ma käsitlen kolmekümmend üheksat muudatust, aga on veel teisi muudatusettepanekuid, mis on leidnud siis kajastust muudes sõnastustes. tegelikult on olnud väga raske õigel ajal need kompromissid kokku panna esmaspäeval saime ingliskeelse tõlke alles ning eile siis jõudsid kohale kõik eh, muud tõlked, välja arvatud eh, taanikeelsed, nii et, et ma arvan, et Ole Kristjanson ei ole veel oma eh, emakeelset tõlget saanud. nii et, et sellistes tingimustes on väga raske korralikku tööd teha, meil on lihtsalt väga vähe aega. nii et, et minu ettepanek on, et võib-olla me peaksime hääletust edasi lükkama näiteks viiendale juulile, kui meil on istung Strasbourgis, seda selleks, et me saaksime korralikku tööd teha. meil ei ole olnud aega kohtuda variraportööridega, meil ei ole olnud aega seda teemat korralikult arutada ning mõned raportöörid pole isegi saanud veel teksti korralikult läbi lugeda ja kõiki muudatusettepanekuid näha nüüd, mis puudutab neid kompromisse, mis me oleme juba koostanud, võin öelda seda, et esimene kompromiss Äh, puudutab hariduse priviligeerimist vaatamata kriisile, sest et haridusse investeerimine on investeerimine tulevikku ning haridus on inimeste põhiõigus. ja see hõlmab muudatusi üks, kaks, kolm, neli ja, ja kolmkümmend neli kompromiss kaks, siin käib jutt investeeringutest kvaliteetsesse haridusse. Äh, kvaliteetne haridus aitab meil kriisist välja pääseda ja samuti aitab äh, Äh, see tagada selle, et meil on inimesed kvalifitseeritud mitmeteks erinevateks töö, ametiteks ja see annab neile rohkem võimalusi. Äh, see kaks katab siis muudatused kuus, seitse, kaheksa ja üheksa. nüüd kompromiss kolm puudutab Äh, äh, sellega, et meil oleks tihedam side koolide ja tööturu vahel, meil on vaja ületada see lõhe, mis on tööturu ja koolituse vahel. ning kompromissis kolm kõneleme me ka muudatustest kümme, üksteist, neliteist, kaheksateist, üheksateist, kolmkümmend seitse ja nelikümmend kaheksa. nüüd kompromiss neli. Äh, siin on jutt Äh, sellest, mida tulevikku silmas pidades teha ja kui hästi me suudame haridussüsteemi viia vastavusse tulevaste tööhõive vajadustega. see on probleem, mis tööturul pidevalt tõstatub, sellepärast et see ettevalmistus, mis inimesed on saanud, eh, ei ole vastav sellele, mida tööturg parajasti vajab. see muudatus katab muudatused viisteist, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja kakskümmend viis. kompromiss viis selles kompromissis on jutt sellest, kui oluline on äh, praktikakohtade loomine noortele ja me äh, tahame, et komisjon kehtestaks ka miinimumstandardid selles valdkonnas, niisiis see kompromiss hõlmab kakskümmend üheksat, kolmekümmend ühte, kolmekümmend kahte, kolmekümmend kolme ja kolmekümmend kuute. kompromiss või pigem siis muudatus kuus on tuleviku jaoks väga oluline, elukestev õpe nimelt inimesed, kes täna töötavad, peavad saama võimaluse äh, õppetööd jätkata töö kõrvalt. mina olen läbirääkijana osalenud mitmete inimeste nimel, kes on oma töökoha kaotanud ja kes on jäänud äh, tööta, äh, tegin seda siis, kui ma Volvos töötasin ja kõige suurem probleem olid, olid need inimesed, kellel oli kogu elu olnud ainult üks töökoht, nad ei olnud kunagi saanud täiendõpet, kuigi tehnoloogia oli vahepeal muutunud ja nõnda edasi. nii et, et see elukestev õpe on tõesti oluline ja see hõlmab nelikümmend üks, nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm, nii need muudatused on selle kompromissiga kaetud. kompromiss seitse Äh, siin räägitakse kooli poolelijätmisest ja sellest, et meil on äh, vaja paremaid äh, sidemeid erinevate haridusetappide vahel, et oleks suurem järjepidevus. ja kui inimesed kooli liiga vara pooleli jätavad, siis nad lihtsalt ei saa vajalikke oskusi ning nad ei ole tööturul tööandjatele huvi pakkuvad. ja see kompromiss hõlmab muudatusi kolmkümmend kaheksa ja siia ma lisasin raportöörina veel natukene teksti. kompromiss kaheksa, siin käib jutt sellest, kuivõrd oluline on kaasata sotsiaalpartnerid. asja mõte on selles, et äh, sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud võimalikult varases staadiumis, nii et, et nad saaksid samuti oma mõju avaldada ja see muud, hõlmab muudatused nelikümmend viis, viiskümmend viis ja kuuskümmend. kompromiss üheksa, siin käib jutt sellest, kuivõrd oluline on luua kvalifikatsioonisüsteemid, see tähendab, et Äh, meil on vaja nii mitteametlikku kui ka ametlikku koolitust ja sõlmab uudised kuusteist, viiskümmend ja viiskümmend üks. ning mis puudutab muudatu-, kompromissi kaheksa, siis siin me räägime välismõõtmest, mis vajab tugevdamist. niisiis, meil on olemas need kompromissid, need kompromissid siis äh, hõlmavad enamikku esitatud muudatustest ning isegi kui ma ei maininud kõiki muudatusettepanekuid, äh, kus me siin äh, oleme natuke sõnatust muudanud, siis kompromissid katavad neid. minu arvates on väga oluline, et me saavutaksime kokkuleppe just nimelt kompromisside osas ning loomulikult olen ma väga tänulik kõikidele variraportööridele, äh, tänan neid nende seisukohtade ja tagasiside eest. ma ei tea, kas neil on olnud aega kompromisse veel läbi lugeda, nii et, et kui neil on aega vaja, siis äh, Äh, palun ja võtke minuga ühendust kas või meili teel, kui soovite. nii et, et tahaksin veel kord rõhutada, et kui me tahame siin komisjonis korralikult töötada, siis me peame hoolitsema selle eest, et meil kõigil oleks selleks vajalikud vahendid. raportööril on neid vahendeid vaja, aga samuti variraportööridel me peame hoolitsema selle eest, et meil on äh, võimalus ka oma fraktsioonidega kõnelda, sellepärast et äh, see aeg, mis meile antud raporti puhul oli, lihtsalt ei olnud piisav. nii et, et teen ettepaneku, et me lükkame hääletuse viiendale juulile ja siis on meil tõesti võimalik tegeleda selle väga olulise teemaga, suur aitäh! Äh, härra raportöör, te teete siis ettepaneku et me hääletame viie, äh, kahekümne kuuendal või kahekümne seitsmendal juulil. ei, viiendal, viiendal või, või seitsmendal, võib-olla ma ei väljendanud väga selgelt, ütleb raportöör. niisiis, meil ei ole ju kahekümne seitsmendal istungit, et ma olin segaduses, kõigepealt härra Sogor ja siis härra Benjon köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném megköszönni Ludvig. suur aitäh. ma tahaksin tänada härra raportööri tegemist on tõesti algatusraportiga, raportiga, mis on väga oluline, see puudutab Euroopa Liidu tulevikku, sest tulevik on seotud hariduse ja koolitusega, on, mina Äh, äh, ka tahaksin juhtida probleemidele koordina-, koordineerimisel, meil oli siin väga palju takistusi, äh, ainult mõned hetked tagasi saime kätte tõlked kõigisse keeltesse, muudatusettepanekute vaim näitab seda, et kõikidel fraktsioonidel on palju head tahet, me oleme üsna kindlad ja usume, et et äh, me äh, tõesti võib-olla saame töötada natuke aeglasemalt kui siiani. me oleme sellega nõus, mida raportöör ütles. ei ole vaja meid liiga palju tagant kihutada, aitäh. härra Benjon. Äh, mul on mõned märkmed proua Mannerilt, kes pidi minema teisele istungile ta ütleb, kallid kolleegid, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. peatuksin mõnedel kompromissmuudatusettepanekutel, me oleme nõus ühe, kolme ja kuuega mis puudutab kompromissi kaks, siis oleks parem, kui me kõneleksime kõrgekvaliteetsetest töökohtadest, mitte parema kvaliteediga töökohtadest ja kus öeldakse, et tuleb äh, hoolitseda selle eest, et inimesed oleks kvalifitseeritud paljude paremate töökohtade jaoks. Äh, võib-olla oleks parem aset asendada siin sõnad äh, kõrgekvaliteedilise ja jätkusuutliku töö, jätkusuutlike töökohtadega. nii, kompromissis neli selles lauses, kus kõneldakse eh, struktuurilise tööpuuduse peamisest, eh, peamistest põhjustest, eh, lahknevusest hariduse ja tööturu nõuete vahel, et siin ta tahaks rõhutada võib-olla hariduse rolli, mis on olulisem kui võib-olla väljaõpe. see on välja jäänud Äh, sellest lausest ning viimases lauses öeldakse, et kuna äh, ühiskond vajab käsitöölisi ja oskustöölisi ja äh, ta arvab, et siin on liiga palju kordust, et võib-olla tuleks see ümber sõnastada ning muudatuse seitse osas ta leiab, et see keelekasutus ei ole väga selge ja vajaks parandamist. aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole annaksin lühidalt sõna veel raportöörile, aga ma ei tea, kas äh, seda on vaja, te juba selgitasite äh, kompromissmuudatusettepanekuid, kolleegid ei ole veel saanud nendega tutvuda ja me oleme üldiselt nõus, et me lükkame hääletus edasi viiendale juulile. aga meil on kohutavalt pikk hääletus ette nähtud viiendaks juuliks, nii et, et meil tõesti läheb selleks palju aega vaja niisiis, eh, aga meil on jah vaja aega, sellepärast et meil on vaja ka kompromissidega tegeleda, niisiis. selle punkti oleme nüüd siis ammendanud. ja nüüd kaheksas päevakorrapunkt ja sõna saab proua Harkin ja see puudutab siis globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja proua Harkin tutvustab oma eh, raporti eelnõu. mis sul nüüd viks on? ja härra Ludvigson. tänan. Äh, me siis lükkame hääletuse edasi, jah, suurepärane. ja see oli rootsi keel, ütleb kõneleja. proua Harkin, palun tutvustage oma raportit. tänan, esimees kõigepealt ma tahaksin natukene informeerida kolleege täna hommikusest äh, koosolekust, kohtumisest äh, eelarvekolleegidega. ja meil on siin väike blokeeriv äh, vähemus seoses globeerumisega kohanemise Euroopa fondiga. ja saksa kolleegid ütlesid, et EGF on nagu glasuur koogi peal samas nad on jällegi ise ka osa sellest blokeerivast äh, vähemusest ja tihtipeale tööhõiveministrid ei ole ühenduses rahandusministritega või kui neil on kontaktid, siis nad ei ole ühel meelel. täna hommikul me rääkisime Kalvini härra Pöögega EGF-i teemal härra Pööge ütles, et äh, praegu käivad äh, EGF-i õigusliku aluse teemalised uurimused ja seetõttu nõukogu lihtsalt ei saa loobuda EGF-ist. ta ütles, et tal alguses olid äh, tõesti teatavad kahtlused seoses selle fondiga, aga nüüd ta toetab seda, nii et need on nüüd viimased positiivsed arengud, aga vaatame, mis juhtub edasi. esimees ütles mulle pärast koosolekut, et komisjon võib esitada uuesti erandite teemalise ettepaneku pärast aastat kaks tuhat kolmteist. meil tuleks selles osas ähm, läbi rääkida Küprose eesistujaga, see oleks vast kasulik samm. ja lõpetuseks, esimees võiks äh, täpsustada natukene tänahommikust koosolekut. me rääkisime sellest, et äh, EGF-ist äh, võib saada teatud restruktureerimisvahend, aga võib-olla saate selle kohta midagi täpsemat öelda hiljem see on praegune seis. ja teine küsimus, millega me oleme tegelenud algusest peale, on pädevuse küsimus. ma olen rääkinud härra Aldesiga, kes teeb põllumajanduskomisjoni arvamust ja nemad ei ole arutanud seda teemat pärast esialgseid arutelusid, mis olid paar kuud tagasi. mulle tundub, mu kõhutunne ütleb, et põllumajanduskomisjon äh, võib olla suhteliselt äh, lähedasel seisukohal meiega, aga ma ei taha siin äh, praegu juba sündmustest ette rutata. mis puudutab nüüd arvamuse projekti, siis meil on olnud kohtumised variraportööridega üsna ammu tegelikult ja kui ma koostasin äh, muudatusettepanekuid, äh, siis ma informeerisin kolleege ka äh, kohtumistest majandus- ja sotsiaalkomitee esindajatega, rääkisin ka külaskäikudest erinevatesse liikmesriikidesse, rääkisin sellest, mida on teinud EGF-i töögrupp. nüüd detailidest käin need kiiresti läbi, sest ma tahan kuulda rohkem seda, mida kolleegidel on öelda aga mis puudutab äh, põllumajandust, siis olen äh, kustutanud ära õigusliku alusega sõna põllupidaja olen ma igalt poolt nüüd välja võtnud. Äh, olen jätnud sisse sõna FIE, vabakutseline, osadel võib selles osas muidugi olla erinev arvamus, aga komisjon on äh, välja pakkunud selle, et äh, restruktureerimine ei peaks hõlmama ainult üks valdkonda, näiteks põllumajandust, miks mitte ka autotööstust. põllumajanduskomisjon on arvamusel, et välja pakutud vahendid ei ole piisavad, suured äh, kulud tabavad eelkõige just äh, põllumajandust, nii et praegune välja pakutud rahastus ei ole piisav edasi muudatusettepanekutest. ajalised äh, piirangud. ma tahaksin kuulda, mida komisjonil on öelda. mina olen oma ettepanekud tõhustanud, nemad on oma ettepanekud tõhustanud ja ma tahaksin kuulda tõesti komisjoni arvamust. edasi, kaasrahastamine seda küsimust on ka ikka jälle tõstatatud ja see on nagu kahe teraga mõõk, sellepärast et osad liikmesriigid soovivad, et kaasrahastamine oleks äh, viiskümmend äh, protsenti ja teised ei äh, kasuta globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi nii et äh, meil äh, peaks äh, olema viiskümmend protsenti üldine määr, kuuskümmend viis protsenti vähem arenenud piirkondadele ja seitsekümmend viis protsenti peaks olema riikidele, keda parasjagu eelarveliselt päästetakse või kes saavad raha EFSF-ist samuti äh, oleme me rääkinud siin äh, muudest kriisiga seotud eranditest ja üks küsimus, mis mind äh, jahmatas, puudutab liikmesriikide poolt saadud andmeid EGF-i töögrupis. mulle tundub, et üks EGF-i nõrkusi seisneb selles, et mõnikord, aga mitte alati, osad liikmesriigid kasutavad äh, EGF-i äh, lihtsalt äh, rahaallikana. ma ei tea, kuivõrd mõningad investeeringud toovad siis ka endaga lisaväärtust me räägime siin toetustest, mida saavad äh, ettevõtted ja kui teatud äh, toetused on tegelikult riigi pädevuses, äh, siis me ei peaks kasutama siin EGF-i, ma ei räägi siin väljaõppest ja haridusest ja muust sellisest. aga kui nüüd äh, rääkida koondatud äh, töötajate toetamisest, siis nad ise oleks äh, oodanud tõesti toetustest teatavat lisandväärtust. ja nüüd lõpetuseks. ja ma olen üritanud äh, EGF-i eesmärgid viia rohkem kooskõlla Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega ja üks teema, millega ma olen kokku puutunud nii vahearuandes kui ka kontaktides töötajatega, seisneb selles, et äh, töötajad ja nende esindajad peaksid äh, olema rohkem kaasatud äh, töötajaid puudutavate pakettide koostamisse. selge on see, et kui nad kaasatakse, siis on tulemused palju paremad, nii et ma üritan ka selle siia teksti sisse süstida, nii et sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud ja ka töötajate esindajad või töötajad ise oleksid kaasatud. ja lõpetuseks. meil peaks olema proaktiivne suhtlemine Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide haldusasutuste vahel osad liikmesriigid on oma taotlustes väga proaktiivsed ja kõik toimib väga hästi ja teised liikmesriigid peaksid võtma õppust parimatest praktikatest ja seetõttu ma suurendasin äh, ka äh, parimate praktikate rahastamise vahendeid, loomulikult kellelegi ei meeldi, kui võetakse raha ära otseselt äh, töötajate toetamisest, aga mida paremini ollakse ette valmistatud äh, taotlustele, taotluste esitamisele, seda rohkem saavad lõpuks ka töötajad, nii et ma tahaksin nüüd tänada kõiki ja kuulda seda, mida ütlevad kolleegid. tänu, kõigepealt äh, härra Tarden ja siis proua Moga. suur tänu teile, proua esimees mõned üldised mõtted äh, selle raporti kohta. kõigepealt suur tänu selle eest, et otsustasite selle raporti koostada, hoolimata vaidlustest, mis puudutavad endiselt äh, ühe ja teise pädevusi, kuid hea, et see äh, raporti projekt on olemas, see võimaldab meil asjast rääkida, protsess, kogu protsess aeglustab õnnetuseks meie tegevust Äh, samas kui me peaksime tegelema just äh, selle äh, globaliseerumise kohanemisega fondiga, praegusel hetkel ei tegeleta sellega pi-, piisavalt, pidevalt midagi blokeeritakse ja pidevalt tabab jälle meid mingisugune kriis, ja see puudutab ka mitmeaastast ähm, finantsplaani ja selles lausa nähakse ette, et see äh, fond kaob ära. me näeme seda tänasel istungil ja me näeme, oleme seda näinud juba viimastel äh, kuudel. see fond on tegelikult ju väga kasulik kogu see arutelu on tegelikult üsnagi veider ja tuleksin selle juurde, mida ütles volinik Andor, kes eile meile ühesel kohtumisel, just nimelt kohtumisel metallitööstuse esindajatega, et tema toetab seda fondi ja äh, väga hea, et komisjon meid selles osas toetab ning äh, kui komisjon võtab seda kui uut kriisilahendusvahendist, siis seda parem. nüüd äh, selle raporti kohta täpsemalt. ma näen suurema heameelega, et äh, meie ideed langevad paljudes äh, aspektides kokku, meil on, oli võimalus asja arutada enne raporti koostamist ning näen hea meelega, et meil on väga palju ühte, et meil on kokkulangevusi selle raportiga seotud, eriti puudutab see just toetust põllumeestele ning äh, väga oluline meie jaoks ka sotsiaalsete partnerite kaasamine ja ma sooviksin mõningad täiendavad äh, mõtted välja öelda, eriti selles osas, mis puudutab põlle, põllumiste küsi-, peale põllumiste küsimusi on veel ka, on veel ka ettevõtete omanike küsimus äh, see ei ole küll otseselt seotud globaliseerumise kohandamise fondiga. me võime muidugi küsida, et mis saab siis, kui näiteks on et, et kui näiteks töötajad arvavad, et sellist toetust on vaja, ühesõnaga, aga see fond ei ole siiski selleks mõeldud siin äh, on muudatusettepanekuid, äh, mis esitati, äh, mis üritavad lähenemist pisut nüansseerida ja ma leian, et tase võib olla seotud ka näiteks piirkonna tööhõive probleemidega ning kolmas mõte, mis puudutab kaasfinantseerimist, selge on see, et see on pidur selle fondi piisavalt heaks äh, ärakasutamiseks, äh, kuid äh, nüüd võttes arvesse minu meelest oleks oluline, et seda fondi kasutataks näiteks piirkonnas, kus on toimunud palju vallandamisi ning me räägime sellest just hea juhtimise küsimuses kui me analüüsime riikide eelarveid, me peaks äh, näitama üles sallivust või vähemalt eritavalt äh, käsitlema äh, riike ja piirkondi, erinevaid riike, erinevaid piirkondi, kaasrahastamise, omavahendite kasutamise küsimuses see võib olla ka eh, üleskutse riikides, et nad lõpuks hakkaks ometi investeerima kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse. nüüd, mis puudutab eh, põllumajandusalaseid kokkuleppeid, kus ei ole erimenetlust, siis võib-olla oleks vaja, võimalik säilitada lihtsalt kaubanduskokkulepete teema. ning lõpetuseks Eh, sellega, et ma sooviksin tõst-, eh, märkida, et sellel raportil on side ümberstruktureerimise raportiga, mida meie mm, kolleeg meile varsti eh, tutvustab. ja see mm, on oluline äh, kogu Euroopas see küsimus ning me võiks äh, kohandada toetusi ettevõtetele, ähm, mis on eriolukorras. nii et need oleks äh, minupoolsed äh, mõtteavaldused, vähemalt arutelu praeguses faasis. Madame Morin-Chartier, puis Madame nüüd saab sõna proua Morin-Chartier. suur tänu. kõigepealt ma sooviksin tänada proua Harkinit selle tubli raporti eest. ma usaldan raportööri täielikult, sest ma tean, et ta tunneb seda küsimust väga hästi, ta teab, kuidas see fond toimib. samas on see fond väga halvasti tuntud äh, seda liikmesriikides, kui äh, ka isegi meie enda parlamendis on, ei teata sellest eriti palju, ma arvan, et äh, me ühendaksime kõik oma jõupingutused, sest äh, väga palju avaldatakse arvamust äh, selle fondi vastu. samas, äh, kui ei teata tegelikult, äh, millest räägitakse ja milles seisub tema kasutegur. ning me, me peame endiselt võitlema selle eest, et EGF alles jääks. ma tahaksin ühtlasi meenutada ka Miguel Portast, kes äh, soovis EGF-ile oma eelarverida uues eelarves, tema on väga palju teinud selle fondi toetuseks, ta teab kogu selle fondi tegevuse kogu ulatust ning ta ütles ähm, seda ka oma arvamuses. me, arvan, et me peame tegema kõik äh, selleks, et, äh, et see fond äh, säiliks ning teine küsimus, see Äh, tuleks, äh, tahaksin toetada seda, mida ütles äh, proua Harkin selle kohta, et meil ei olnud võimalik luua nii-öelda kriisierand selle, selle fondi jaoks. see oli äärmiselt arusaamatu ja isegi skandaalne otsus. vähemalt praegusel hetkel me peaksime võitlema selle nimel, et see fond saaks äh, efektiivselt äh, reageerida praegusele kriisiolukorrale, mis on tabanud äh, töötajaid tegelikult kogu Euroopas. ma toetan proua Harkini seisukohti avatuse osas, eriti selles osas, mis puudutab äh, põllumehe majandustoetusi. sest tegelikult globaliseerumisfond ei ole selleks kohandatud ta ei ole lahendus äh, põllumajandusküsimustele ja isegi põllumajanduskomisjonis arvatakse niimoodi. me praegu toimime kahes erinevas registris ja neid kahte küsimust ei tohi omavahel segi ajada neljas äh, küsimus, millest ma sooviksin rääkida, on vajadus kaasada sotsiaalpartnerid ja seda kõikides menetluse faasides, mil me selle fondiga tegeleme, sest äh, minevikus oleme näinud, äh, et kui sotsiaalpartnereid ei kaasata, siis see fond ei toimi hästi, ning see tähendab seda, et kaasatakse vahendajaid, keda ei huvita selle fondi toetamine. ning äh, lõpetuseks ma ei ole täiesti nõus sellega, ütles minu sõber Frederic Darden. seda aeg-ajalt juhtub. Äh, Frederic, ma pean sulle ütlema siis seda. Äh, see puudutab ligipääsu mikroettevõtete poolt ja käsitööliste poolt ma näen, et kui on tegu eh, konkreetse, konkreetse väikse sektoriga, mida on, eh, mida, mis on kannatanud, nagu näiteks Hispaanias keraamikasektor, siis eh, on tegu väikeste mikroettevõtetega, kus töötab kõigest üks palgatöötaja. Neid puudutavad allhanke probleemid ning äh, ma arvan, et me peaksime just nimelt lihtsustada nende ligipääsu äh, fondile ja seda mitte ainult suurtele ettevõtetele. see võib-olla pole see, mida teie ei taha. Äh, rahvaparteis seda tõepoolest väga ei soovita, kuid ma arvan, et see, ta peaks siiski säilitama. suur tänu. proua Korneliisen ja siis pärast seda proua Lepši. Thank you, Chair. I think aitäh! ma arvan, et raportöör on teinud väga head tööd, ma olen nõus enamusega, mis siin kirjas on, mõnede asjade üle võib-olla tuleks veel mõelda, aga üldine lähenemine on kahtlemata selline, mida me saame toetada. kriisierand Äh, et seda ei pik-, et seda pikendatakse, on äärmiselt oluline ja ma arvan, et see juhtub juba enne aastat kaks tuhat neliteist ja mind väga huvitaks äh, esinaise info selle kohta, kuidas see asja käib. põllumajandustootjate kõrvalejätmine minu arvates on ka äh, hea äh,. tõesti teatud piirkondades võib-olla on äh, tõesti palju põllumajandustootjaid, keda kriis on mõjutanud ja ka nemad vajavad äh, ümberõpet, et hakata millegi muuga tegelema. Äh, toetan ka tugevamaid sidemeid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. ma arvan, et meil ei ole just eriti palju rahalisi vahendeid ja, ja need vahendid, mis meil on, peaks olema suunatud just nimelt meie eesmärkide saavutamiseks, nende eesmärkide saavutamiseks, mis on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. võib-olla üks asi, mille üle peaks pikemalt mõtlema, on see, et kas me saaksime EGF-i eh, sotsiaalfondi integreerida Äh, sellel võiks olla võib-olla äh, teatud eeliseid, äh, et noh, niikuinii on ju tegemist enamasti sotsiaalfondi rahadega, võib-olla saaks siis taotlusi kiiremini läbi vaadata. ja võib-olla saaksime niimoodi fondi päästa, sellepärast et kõige suurem lahing, mis meil nõukoguga ees seisab, nagu proua Haakenon ütles, et kas see fond jääb. ma arvan, et paljudes riikides probleemid EGF-iga Äh, kasvavad, siin räägitakse lähimuspõhimõttest ja tegelikult paljud argumendid, mida esitatakse, ei ole ju valed väga oluline on see, mida see fond võimaldab saavutada, see muudab olukorda nende inimeste jaoks, kes on jäänud tõesti töötuks ja minu arvates, et see on minu ja minu arvates on see palju olulisem kui mingid teoreetilised lähimuspõhimõtte teemalised kaalutlused. eriti kui me suudame neid fondi vahendeid paremini suunata, et nad tõesti jõuavad sinna, kus neid kõige rohkem vaja on nii et, et EGF-i integreerimine ESF-i võib-olla võiks olla üks lahendus äh, aga ma äh, võib-olla kuulsin ka proua Haakenit mainimas, et äkki saaks selle muuta restruktureerimisfondiks. ja väga hea meel oleks loomulikult, kui see fond oleks suunatud ka kuidagi majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks. proua Lepes Fontanier ja siis proua Blinkevitš-Jute. aitäh! ma teen väga lühidalt sooviksin paar äh, mõtet lisada. kõigepealt tahaksin öelda, et ma äh, suurel määral toetan raportööri, ta tegi hea töö ära. ma leian, et on vaja, vajalik, et see fond võimaldaks ähm, äh, vallandatud töötajatel ennast tööturul uuesti atraktiivseks teha või kas või oma ettevõtteid avada. see tähendab seda, et on vaja adekvaatset reaktsiooni positsiooni ja samuti ma toetan raportööri ettepanekut äh, kaasrahastamise äh, mm, määra kohta, mis peaks lihtsustama liikmesriikidel fondivahenditele ligi pääseda. samuti on väga hea, kui tunnistatakse kriisi kui, ähm, kui alalist äh, tingimust ning samuti ka põllumeeste kaasamist. selge on see, et põllumehi tuleb kohelda võrdselt teiste töötajatega. ning äh, kuigi äh, siin paljud ei soovi, et mainitaks põllumehi otseselt, mina arvan aga, et oleks hea, et äh, kui mainitakse seda, et põllumajandustöötajaid tuleb kohelda täpselt samamoodi kui pisitöötajaid. et nad ei jääks selle fondi võimalikust toetusvaldkonnast välja. ning lõpetuseks sooviksin öelda ka seda, et ma olen täiesti, täiesti sõus seda, sellega, mida ütles Elizabeth Morin. ma arvan, et me peaksime kaasama mitte ainult alalisi töötajaid, osalise ajaga töötajaid, vaid minu meelest peaks äh, kaasama ka äh, mikroettevõtete omanikud ja VKD omanikud, nagu Elizabeth Morin ütles, on Hispaanias mm, väikeettevõtteid, ähm, puudub just ühte konkreetset väikest äh, sektorit ja oleks hea, kui nad saaks selle fondi toetuse peale loota suur tänu, proua Linkevitšute ja siis härra Toomas. minge, mm, Jokovi Branešeja Harkini Tikreidog Darbo idee. tänan, esimees. suur tänu raportöörile proua Harkinile, kes on näinud äh, suurt vaeva, et see dokument kokku panna. tahaksin omalt poolt äh, kommenteerida. nõukogus on endiselt äh, blokeeriv vähemus äh, eelkõige peaksime muidugi süüdistama Saksamaad, aga ma mäletan siin kuulamist meie komisjonis, kui siin olid äh, Saksamaa pädeva ministeeriumi esindajad kohad ja nad tõid näite selle kohta, kuidas nende riik kasutab äh, EGF-i ja tulemused olid positiivsed, nii et mind üllatab praegune Saksamaa seisukoht nõukogus tahaksin siin äh, esitada nii-öelda retoorilise küsimuse, meil on siin äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond, meil on äh, Euroopa Sotsiaalfond, kui me need liidaksime, siis me ju säästaksime raha, eks, aga keegi ei hooli nii-öelda. proua Kornilse ütles, et kui need kaks fondi ühendada, siis äh, me kaotaksime ju globaliseerumisega kohanemise fondi põhieesmärgid silmist, aga need on just väga olulised praegusel kriisihetkel. loodetavasti jääb äh, nii-öelda kriisierand ka tulevikus alles ja me saame täita oma eesmärke. ma toetan praktiliselt kõike seda, mida ütles proua Harkin, ta on näinud äh, väga suurt äh, vaeva selle dokumendiga. toetan äh, sotsiaalpartnerite kaasamist EGF-i toetuste saajate ringi, inimesed, kes on kaotanud töö, peaksid kindlasti saama abi enamikes riikides ei piisa viiekümneprotsendilisest äh, kaasrahastamise määrast, nii et äh, kaasrahastamise määr peaks olema vähemalt seitsekümmend viis protsenti. nii et äh, riigid, kes muidu ei saaks endale fondi kasutamist lubada, saaksid seda siis siiski kasutada. ja mis puudutab nüüd põllumajandust, komisjon on see, kes meid sellesse olukorda on toonud komisjon otsustas kaasata talunikud EGF-i, kolm miljonit oli ette nähtud, aga nüüd meil peaks olema tegelikult vähemalt seitse miljonit. aga kas me tahame nüüd tõesti toetada talunikke või lihtsalt tahame me jätta sellise mulje või luua endast ähm, talunike toetaja kuvandi? kui me tahame talunikke tõesti aidata, siis äh, peavad neile kehtima samad tingimused, mis teistele töötajatele. ma olen ka naisteõiguste komisjoni liige, me valmistasime ette arvamuse selle raporti kohta ja ma tahaksin paluda raportööri, et arvestaks ka meie arvamusega, sest äh, soopõhine aspekt on väga oluline nüüd härra Toomas Mann, härra Kristjansen, proua Perez ja kas ma nüüd võiksin sulgeda nimekirja äh, proua Könts ja nüüd sulgen hääletajate nimekirja ja nüüd härra Toomas Mann, palun. suur tänu, esimees. Mariann koostas hea raporti nagu ikka ja see viib meid oluliselt kindlasti edasi, aga mõningad erimeelsused eksisteerivad proua Blinkevitš-Jute. suur probleem sellega, et äh, Saksamaa kasutab blokeerivat äh, vähemust. sellega on seotud äh, teatavad kogemused Saksamaal ja ma ei arva, et me oleme nüüd selles asjas Saksamaa viimast sõna kuulnud kui me oleme eriarvamusel, siis tuleb see ka välja öelda loomulikult. EGF praegusel kujul, kus on pandud äh, detailid parlamendis paika, kus on öeldud, et äh, me ei soovi raha mitte lihtsalt äh, laiali loopida, vaid investeerida seda konkreetsetesse valdkondadesse, ühesõnaga, see on minu arvates õige tee, aga osad äh, valitsused äh, pole veel sellest täiesti aru saanud. ma üritan anda oma väikese panuse, et Saksamaa positsiooni korrigeerida ja muuta, ma ei tea, kes see mul on, kas see mul õnnestub, aga EGF igal juhul on minu arvates äh, palju positiivset endaga kaasa toonud. nüüd äh, teiseks, Barroso kuulutas EGF-i suurelt laialt välja, aga raha taheti võtta Euroopa Sotsiaalfondist. seda ei saa niimoodi teha me ei saa lubada niivõrd olulise valdkonna kui Euroopa Sotsiaalfondi mahtude vähenemist EGF-i arvelt siis. EGF on olnud tõhus, me oleme näinud tulemusi ja me ei ole kunagi arvanud, et meil on mingi suur rahakohver ja siis me loobime sealt muudkui raha laiali. ei meil on selged kriteeriumid, millest tuleb kinni pidada ja selline sõnum tuleb ka selgelt välja saata. edasi, mis puudutab põllumajandusvaldkonda, siis ka minu valimisringkonnas on palju talunikke, ma käin äh, tihti äh, taludes kohal, nii nagu ka kindlasti paljud teised äh, kolleegid ja EGF talunike aitamiseks oleks kõige valem idee, mis võib üldse olla. meil on toetusmeetmeid talunikele teistsuguseid toetusmeetmeid, meil on kohandumistoetusi. aga kui me nüüd äh, lõpuks ka EGF-i kaudu hakkame talunikke toetama, siis äh, me killustame kogu selle talunike toetamise süsteemi, on mitmeid äh, teisi toetusmeetmeid, mida me saame talunike puhul kasutada ja üritame tõesti selles osas ka äh, konsensusele jõuda, igal juhul minu seisukoht on selline ja selle juurde ma jään, aitäh ähm,. Monsieur Kristen. härra Kristensen, palun. Tak for formand. Jeg er meget enig i, at alt, hvad der kan gøres for, at man... Suur tänu. Olen täiesti nõus äh, sellega, et teha tuleb kõik saavutamaks äh, globaliseerumisfondi taotluste kiire läbivaatamine, seda me oleme ju alati nõudnud. mõnikord kulub aga taotluse läbivaatamiseks terve aasta ja see on küll liiga pikk aeg. mis puudutab äh, põllumajandust, siis äh, tema osakaal Euroopa Liidu eelarvest on juba niikuinii kolmkümmend viis kuni nelikümmend protsenti ja me ei peaks siin kaasama ka põllumajandust. me peame leidma tasakaalu liikmesriikide pädevuse ja Euroopa Liidu pädevuse vahel. olen arvamusel, et äh, Taani parlamendil on täiesti õigus, kui ta ütles, et siinkohal liigutakse äh, lähimuspõhimõtet. eriti, kui me räägime just äh, VKE-dest ja põllumajandusest. siin on tegemist strukturaalsete muutustega, kus riigid ise vastutavad ja ka administratiivselt ehk halduslikult oleks väga keeruline, kui me hakkaksime kaasama ka mikroettevõtteid, kui ka nemad peaksid saama toetust EGF-ist. see lämmataks äh, kogu fondi äh, selle suure halduskoormuse all. meil tuleb toetada suurettevõtteid, äh, sektoreid. kui on tegemist mikroettevõtetega, ühe-kahe töötajaga, siis äh, see peaks olema küll riikide pädevuses. siin on veel vaja teatud kohandusi teha ma tahaksin väga mitmes osas oma mõtteid avaldada kuna me, me kõik teame, et äh, me peame olema natuke algfaasis tagasi äh, ja äh, Taani eesistujad ütlesid oma punktis üheksakümmend viis, et see fond ei peaks edasi eksisteerima. see on äärmiselt halb, selline lähenemine meie oleme siin komisjonis eh, kõik veendunud selle fondi vajalikkuses ning me oleme pöördunud liikmesriikide valitsuste poole, eh, eh, seda ka EBSCO nõukogus, mis teeb, alustab oma tööd homme, samuti ka üldasjade nõukogus, mis toimub järgmisel nädalal. ma tuleksin, ma ei tule tagasi põhi, põhimõtteliste küsimuste juurde tahaksin meenutada siiski, et siin on tegu kaasotsustusmenetlusega Euroopa Parlamendiga. ei ole tegu kaasotsustus, meil on vaja lihtsalt nõus olevat otsust Euroopa Parlamendi poolt. ning eh, kuna proua raportöör saab pärast kunstisõna, siis eh, ta saab seda täpselt ähm, kommenteerida, see puudutab siis minu eilset ettepanekut ähm, töö, äh, Küprose eesistumise tööprogrammi, mis äh, konstateerib järgmist. nõukogu äh, laual on kriisikriteeriumite pikendamine selles globaliseerumisega kohanemise fondis, seda on blokeeritud seni ning äh, tegelikult senist on globaliseerumisega kohanemise fondi tegevust äh, pikendatud kahe tuhande kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda aastani. tegelikult pidi see fond ainult väga lühikest aega eksisteerima. ta pidi eksisteerima kõigest äh, kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat üksteist. Te kindlasti mäletate seda, et arutelude käigus nõukogus kerkis esile ettepanek, et selle fondi tegevust võiks aasta kaupa pikendada. kaks tuhat kaksteist selles osas ei saa me enam midagi teha. ma ei leia, et komisjon peaks oma ettepaneku tagasi võtma, sest see annaks halva eh, signaali. minu meelest komisjon peaks vastupidi uuendada eh, ja muutma oma ettepanekud ja rääkima kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. seda ka sellepärast, et olukord ei ole sugugi mitte paranenud. ma ei eh, tea, kas nõukogus asjad on, on paranenud, kuid minu meelest, kui me tahame eh, saata positiivse signaali, siis me peaksime liikuma edasi just selles suunas. mis eh, puudutab nüüd põllumajanduskomisjoni, eh, ma loodan, et me suudame pädevuste jaotamise osas positiivse lahenduseni jõuda ning ma arvan, et raportöör on õigus, kui ta ütleb, et me peaksime tegutsema enam-vähem ühes suunas kuid äh, ma peaksin, arvan, et me peaksime lähtuma kahest põhimõttest. kõigepealt äh, võttes arvesse seda, kuidas äh, komisjon tegi oma ettepaneku, see ei ole põllumajandustöötajatele aktsepteeritav, sest ta esitas selle kui võimaluse lihtsalt riikide riike, kus olukord on keerulisem ning sellega seoses mm, komisjoni ettepanek meile, sellega seoses meile komisjoni ettepanek ka ei sobi ning teine küsimus mm, on see, et ei võeta arvesse, et mm, ei võeta arvesse vabakaubanduse eri Eh, poolt tekitatud olukordi, vabakaubanduslepingute tekitatud eriolukordi. Eh, kui vabakaubanduslepingud ei toimi, siis tuleb eh, läbirääkimisi pidada teistel tingimustel. kui me kasutame globaliseerimisega kohanemise fondi selles valdkonnas, siis nii kui sellel viisil seda kasutame, siis, siis see tähendab lihtsalt, et me peseme käed puhtaks, see on kõik Ehm, vastuolus näiteks Rio kahekümne põhimõtetega, kahe tuhande eh, milleeniumi eesmärkidega ja nii edasi. see tähendab seda, et me laseme eh, nii palju õhku paistada CO kahte, kui vähegi tahetakse, ühesõnaga ma ei hakka sellest pikemalt edasi rääkima, vaid me tegeleme ainult küsimustega, mis ei ole väga olulised. lisaks sellele nüüd tuleme tagasi Äh, vabakutseliste põllumeeste juurde. töörühmades äh, me oleme näinud, kohtunud olu-, selliste olukordadega näiteks, mis juhtub Hispaanias. Hispaania eesaja, eesistumise ajal, kes soovis äh, tõstatada küsimuse so-, vabakutseliste sotsiaalse kaitse osas, kui nad on kriisiolukorras seoses äh, turul äh, toimunud muutustega, neil ei ole õigust töötusele, töötuse abirahale, äh, neil ei ole mitte mingisugust toetust, nii et nad on täiesti kaitsetud. selle individuaalse olukorra, igaühe olukorra arvesse võtmist ja toet-, võimaluse korral toetamist oleks minu meelest äärmiselt õige lähenemine. nüüd veel integratsioon äh, Euroopa Sotsiaalfondiga. küsimus ei ole selles, kuidas me edasi läheme, vaid äh, kui me soovime, et äh, EGF-i oleks võimalik võimalik, seda fondi oleks võimalikult kiiresti kasutama hakata, mida me kõik soovime, tuleks leida uus eelarvesüsteem, sellepärast et praegune eelarvesüsteem selgitab pikalt ja põhjalikult, et äh, on vaja valideerimisprotsessi, mis võtab liiga palju aega. ning veel üks punkt. jah, ma tõepoolest rääkisin korduvalt artikuleerimisest, mainis ka Frederic Dardenne, meie, mis puudutas siis äh, Aleksandr Sergase raportit. Need on küsimused, mis tõstatati Prantsuse valitsuse poolt ja minu meelest peaks need küsimused võimalikult äh, põhjalikult üle vaatama, kuidas me kasutaks EGF-i eh, selleks, et näiteks ümberstruktureerimisküsimusi lahendada. proua Kinga Kunst äh, ja siis saab sõna komisjon. On suur aitäh, mul on lihtsalt lühikene äh, kommentaar siin tõstatatud küsimustega see, seoses. mulle tundub, et globaliseerumisega kohanemise fondi filosoofia või see, kuidas seda fondi kasutada, on sotsiaalfondi omast väga erinev. seetõttu oleks eksitav hakata neid kahte fondi ühendama, sellepärast et ESF-i vahendeid jagatakse liikmesriikide tasandil, see on jagatud tegevusprogrammideks, see, kuidas seda fondi kasutada, on hoopis teistsugune, kuigi eesmärgid, milleks seda kasutatakse, on tihtipeale samad, ka see fond aitab luua tööhõivet, aitab neid, kes on töötud. aga mina neid kahte asja omavahel ära ei segaks, see oleks väga ohtlik. ja samuti tahaksin kutsuda proua Harkinit üles võitlema EGF-i nime eest meie toetame teid selles võitluses. ma, ma tean, et eh, kriisi pale on palju muutunud ning eh, ei saa öelda, et EGF-i eh, e enam vaja ei ole. kui võib-olla, võib-olla me lihtsalt peaksime vaatama, kuidas seda fondi natukene muuta, et oleks tõhusam, aga on täiesti selge, et äh, seda fondi peaks saama kasutusele võtta kiiresti ja et tegemist on fondiga, mida kasutatakse Euroopa tasandil, see on omamoodi solidaarsuse väljendus, äh, erinevalt sellest solidaarsusest, mida väljendatakse läbi sotsiaalfondi. teine küsimus oli, et kas kaasata põllumajandustootjad või ei. kui põllumajandustootjad äh, vajavad abi sellepärast et nad äh, kannatavad kriisi läbi, siis äh, äh, võib-olla peaks üldse põllumajanduspoliitika raames panema mingid vahendid kõrvale ja looma mehhanismid nende kasutamiseks. aga mina ei kasutaks globaliseerumisega kohanemise fondi põllumajandustootjate jaoks ja minu arvates on absurdne, et me paneme nende jaoks teatud summad kõrvale Äh, minu arvates äh, põllumajandustootjatele on isegi eraldatud piisavalt raha, võib-olla seda ei kasutata praegu kõige paremini, aitäh. Äh, proua Brodinski komisjoni nimel. Thank you very much indeed, madam president. suur aitäh. tahaksin tänada raportööri koostatud raporti eest see raport Äh, näitab, kui palju tööd selle kallal on tehtud, see näitab, et raportöör on tõesti üritanud saavutada üksmeelt ning mind huvitasid väga tänased arutelud, mis näitavad, et toetatakse väga seda tasakaalu, mida raportöör oma raportis on üritanud saavutada. ma ei peatuks eriti pikalt äh, põllumajandustootjate küsimuses, sest ma arvan, et teie ridades valitseb üksmeel selles osas ning ma arvan, et see esitatud raport on väga loogiline selles osas, mida teha põllumajandustootjatega, et äh, kaasata neid võrdsetel alustel kõigi teiste kategooriatega. niisiis, äh, seetõttu ma sellel aspektil pikemalt ei peatuks. peatuksin aga mõningatel teistel asjadel, mida raportöör mainis ma arvan, et suurem osa sellest tööst, mis raportöör on teinud, on komisjoni jaoks väga kasulik. kui vaadata nüüd läbi erinevaid aspekte, siis siin räägitakse, et reintegratsiooni määra tuleks mõõta äh, rakendusperioodi lõpus ja mitte pärast aasta möödumist selline lähenemine tundub loogiline, sellepärast et me osutame toetust siis kahekümne neljaks kuuks, see tähendab kaheks aastaks ning äh, see tähendab, et väga paljud töölised tõesti liituvad programmidega, mille läbimiseks kulub äh, tõesti kaks aastat või isegi kauem seetõttu on loogiline, et me mõõdame seda reintegratsiooni määra äh, selle rakendusperioodi lõpus ja mitte siis, kui ainult pool ajast on läbi. veel üks aspekt, ähm, mille ma siin oma märkmetes olen ära tähistanud, on see, et investeeringud toetus ei ole, tohi olla suurem kui kakskümmend viis tuhat eurot. minu arvates, kui me jätame põllumajandustootjad kõrvale sellest, kuidas me neid äh, ala, algul plaanisime, siis see summa peaks olema täiesti piisav äh, ja äh, niimoodi saaks fondi vahendeid ka suurema hulga töötajate puhul kasutada. ma arvan, et praegu me, me ei ole küll äh, seda kahekümne viie tuhande euro piiri eriti ületanud, nii et, et näib, et tegu on täiesti sobiva summaga mis puudutab nüüd äh, suuremat tehnilist abi, te siin seate piiri seitse protsenti, siis see näib ka olevat hea mõte, sest nagu raportöör täheldas, väga tihti need esialgsed taotlused liikmesriikidest äh, kasutavad kõrgemat määra kui see neli protsenti, mida me normiks peame ning äh, see võib olla kõrgem ka kaugemate piirkondade puhul, äh, piirkondade puhul, kus on Äh, konkreetselt probleeme ja on vaja tõhustatud kontrolli. sotsiaalpartneritega konsulteerimine on samuti väga hea mõte. nagu te ütlesite, äh, tegemist on asjaga, mis tõesti äh, on juba oma positiivsust näidanud ma mõistan, et eh, esinaine sooviks, et ma teen lühidalt. niisiis ma tõesti üritan teha väga lühidalt ja ütleksin veel nii palju, et eh, raportöör on välja pakkunud, et eh, et näiteks äh, kõrghariduse korral seda ka rakendusperioodi võiks pikendada, aga väga raske on selgusele jõuda, kuidas seda teha, sellepärast et lõpparuannet nõutakse ikka veel ka, pärast kahe aasta ja kuue kuu möödumist. nii et, et võib-olla me peaksime siin keskenduma üksikasjadele, kuidas seda siis teha aastaaruannete küsimus. praegu äh, meilt nõutakse siis aruannet iga kahe aasta tagant Äh, sest see aitab äh, töökulusid kokku hoida. see nagu väga suur probleem ei ole tegelikult. ma arvan, et ma vastasin enamikele küsimustele, mida, mille osas komisjon tahtis oma arvamust avaldada ja kui teil on täiendavaid küsimusi, olen valmis neile vastama, aitäh. aitäh ja raportöör nüüd palun. aitäh kas ma saan kõnelda kaks minutit või seitse minutit, kuidas meil siin kaks minutit oleks parem, ütleb proua Peres. eks ma siis üritan nii et võib-olla ma ei saa niimoodi kõigile küsimustele vastata, aga ma võin inimestega eraldi vastata. härra Taardjon, härra Kristjanson ja paljud teised rääkisid väikestest ettevõtetest ja sellest ebaselgest piirist VKE-de ja mikroettevõtete vahel. nagu juba öeldud, me praegu juba rahastame eh, neid mikroettevõtteid, kus on ainult eh, kaks-kolm töötaja, üks-kaks töötajat, et me oleme neile juba abi andnud. ma sain härra Tarteni seisukohtadest aru ja eks me arutame seda härra Darden rääkides, rääkis äh, regioonidest ja olukorrast töö, äh, tööturul ja sellest, mida me oleksime üksikjuhtumite puhul paremini saanud teha. Äh, ma olen valmis seda teiega arutama. proua Morin Chartier, mul on väga hea meel, et te toetate seda fondi ning te kõnelesite härra Portasest ja tema tööst. ma olen sellest teadlik mina võitlen kriisierandi eest, raha on olemas ning väga paljud inimesed on selle idee toetuseks kõnelenud. mis puudutab põllumajandustootjaid, siis minu arvates on väga oluline, et me kaasaksime ka näiteks majapidamised, äh, nii et, et mitte ainult siis äh, põllumehed ise, vaid ka ja kõik teised ning äh, proua Kornissen kõneles ähm, EGF-ist ja äh, Äh, sotsiaalfondi ühendamisest, see on üsna hea mõte ühel tasandil ja mitte nii väga hea teisel tasandil. Äh, erinevatelt inimestelt ma kuulsin erinevaid seisukohti ja me arutame neid ja mina ise isiklikult leian, et meil õnnestub selles, ma vaevalt, äh, ma ei usu, et meil õnnestub seda saavutada. mõned kõnelesid kõrgematest kaasrahastamise määradest ja loomulikult soolisest aspektist, jah, ka sellega ma tegelen ning äh, need veel toetused äh, hooldajatele ja, ja nõnda edasi. härra Mann rääkis blokeerivast vähemusest, mul on väga hea meel teie toetusest ja asi ei ole ainult Saksamaal, Saksamaast ja on äh, mõningaid väikeseid riike, kes leiavad lihtsalt, et äh, kaasfinantseerimise määr ei ole piisavalt kõrge, nii et, et äh, paljud riigid blokeerivad asju erinevatel põhjustel. härra Kristjanson rääkis samuti ajapiiridest, see on väga oluline ning üks asi, mida ma loo-, soovita-, soovin, on see, et liikmesriikmeid ise hakkaksid neid meetmeid rahastama ja kui liikmesriikidel on rahalised raskused, et siis nad vähemalt alustaksid siiski osalist rahastamist, see ei oleks ju nii suur kulutus. Äh, kuulasin ära ka, mis proua Peresel oli öeldes. Äh, tegelikult ta selgitas väga paljusid asju ja komisjonile ainult kaks märkust, kõigepealt tänaksin teid öeldu eest, mul on väga hea meel, et te tahate investeerimisabi kahekümne viie tuhandele eurole vähendada. ma siin tegin kiiresti mõningaid arvestusi olemasolevate summade kohta ja kui paljud töölised võiks toetust saama ja äh, see kakskümmend viis tuhat võib-olla oli natukene liiga palju. ja lõpetuseks äh, see kahe aasta küsimus. näiteks äh, kui liikmesriik taotab EGF-ist toetust novembris või oktoobris ja töötaja tahaks alustada õpinguid, siis Äh, paljudel juhtudel saavad nad seda teha alles järgmise aasta septembris, kui õppeaasta algab. nii et selliste juhtumite puhul, kus äh, järgmine võimalus äh, õppima asuda oleks siis kaheaastane periood, nii et, et eks me vaatame komisjoniga, mida me teha saame, mul oleks veel palju muud öelda, aga ma arvan, et minu kõneaeg hakkab otsa saama ja olen valmis tegema koostööd variraportööride ja ükskõik kellega, kes soovivad minuga ühendust võtta, aitäh! hästi. komisjon on sellel teemal kõnelenud pikalt, aga ta ei ole reageerinud ettepanekule äh, äh, siin ettepanekud ümber sõnastada. kaks tuhat kolmteist on oluline aasta ja ma loodan, et komisjon tõesti uurib seda ettepanekut, mis meie arvates on üsna kasulik. niisiis me esitame muudatusettepaneku ette üheksandaks juuliks kella kaheteistkümneks päeval ja nüüd oleme jõudnud üheksanda päevakorrapunktini, mida on vaja va läbi vaadata ja see puudutab siis äh, raporti eelnõu ja muudatusettepanekute läbivaastamist. tegemist on proua Morin Chartier raportiga, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi ja määruse äh, üks null kahe, äh, üks null kaheksa üks tühistamist te olete saanud nelisada kakskümmend kuus muudatust, ma ei hakka neid äh, kõiki kommenteerima, loodetavasti te ei hakka neid kõiki kommenteerima, aga annate meile üldise ülevaate. jah, äh, kõigepealt äh, tahaksin teid rahustada. Te esitasite küsimuse töörühma kohta ja minu arvates just tööhõivekomisjon saab täna kasu sellest koostööst mis on äh, välja kujunenud äh, kõigi selle töörühma liikmete vahel. nii et, et kõigepealt tahaksin tänada äh, kõiki variraportööre, kes selle raporti kallal on tööd teinud, raporti kallal, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, meil on olnud väga hea koostöövaim ja koostöövaim on meil püsinud juba väga pikka aega. see on meil võimaldanud Äh, keskenduda tõesti sellele, mis on oluline meie komisjonile, tööhõivekomisjonile ja võrreldes sellega, mis on oluline teistele komisjonidele. Äh, teeksin kiiresti äh, nagu te ütlesite, meil on üle neljasaja kahekümne kuue muudatusettepaneku. Äh, see va-, äh, ma, ma räägiksin siis äh, meie lähenemisest, meie töö põhimõte on see, et me tahame seda raamteksti säilitada ning põhjenduspunktidesse panna kõik need muudatused, mis puudutavad selle sotsiaalfondi rakendamist, selleks, et säilitada siis selle teksti puhtus ja selle teksti rakendamine. teine punkt me tahame säilitada temaatilised eesmärgid ja rahastamisprioriteedid. Äh, tahame äh, säilitada selle töökohtade mobiilsuse, elukestva õppe, võitluse vaesuse vastu äh, ning haldustõhu, avaliku halduse süsteemide tõhususe. meie kolmas põhimõte on see, et me tahaksime, et meil oleks ruumi, et liikmesriikidel oleks rakenduse vallas manööverdamisruumi, sest me teame väga hästi, et Euroopa Sotsiaalfond äh,, seda võidakse veel kasu, rohkem kasutada, kui seda praegu kasutatakse, see võiks olla palju tõhusam äh,. äh ning meie Äh, üks põhimõtetest ongi see, et liikmesriigid saaksid seda fondi paremini kasutada. nüüd olen siis rääkinud põhimõtetest ja nüüd käsitleksin mõningaid punkte, äh, mille osas me oleme siis saanud muudatused ja esitame kompromissmuudatused. Äh, kõigepealt see kahekümne viie protsendi määr täna hommikul me käsitlesime ühiselt seda teemat ning ma arvan, et et see tuli väga selgelt välja kõigist nendest muudatustest ja ka tuleb kompromissist, mille me koostame. võib-olla äh, fraktsioonid küll ei ole selles küsimuses päris nõu- äh,, selged aga, aga kakskümmend protsenti tuleks siis pühendada sellest fondist võitluseks vaesuse vastu Äh, nii palju siis protsentidest. nüüd äh, teine oluline teemasuund äh, on need makromajanduslikud tingimused, et neid me ei taha, selles osas me oleme kõik nõus. ja nüüd siis see temaatiline kontsentreerimine, siis neid on välja pakutud neli algtekstis ja meie tahaksime, et neid oleks kuus selleks, et rakendamist hõlbustada. viies punkt Eh, kvalifikatsioonidega, kvalifikatsioonidega noorte kaasamine, need noored, kes siis on haridussüsteemist lahkunud ilma kvalifikatsioonidega, ka nendele tuleb tähelepanu pöörata ja muudatustes lisame ka siis sotsiaalpartnerite kaasamine samadel põhjustel, nagu ma siin rääkisin mond-, globaliseerumisega kohanemise fondiga seoses. Eh, tegemist on eh, siis just tõhususega ning samuti tahaksime rõhutada või e, seda, et meil oleks selline kollektiivne tulevikku suunatud nägemus sellest, e, kuidas töökohad peavad arenema e, ja kuidas peab arenema töötajate, kuidas peavad arenema töötajate oskused, nii et, et me toetame siis pidevalt seda elukestvat õpet väga paljud muudatusettepanekud just keskenduvadki nendele teemadele, ma rääkisin põhimõtetest, ma rääkisin põhilistest teemadest ja äh, nüüd natukene ka töömeetodist ja meie ajakavast. nüüd nende muudatusettepanekute põhjal me juba eile alustasime äh, pika äh, töise istungi käigus koos variraportööridega siis äh, nende muudatusettepanekute läbivaatamist. Äh, äh, ma olen välja pakkunud juba umbes kuuskümmend kompromissmuudatust ettepanekut, niisiis me hakkasime, alustasime tööd erinevate fraktsioonidega selleks, et vaadata, millised on, kuivõrd lähedased on meie seisukohad, et me saaksime siis neid kompromisse välja töötada. järgmisel nädalal ähm, me siis äh, äh, oleme kokku leppinud, et äh, teisipäeva hommikuks, siis teisipäeva hommikuks kella üheksaks fraktsioonid siis äh, teevad ära oma eeltöö ja siis me tuleme jällegi kokku, et panna kokku see siis, mille, need ettepanekud, milleni erinevad äh, fraktsioonid on jõudnud ja ma üritan siis reede hommikuks äh, need kokku panna, äh, nii et, et variraportöörid saaksid kompromissmuudatusettepanekud ja et me saaksime siis jällegi töötada Strasbourgi nädala teisipäeval ja kolmapäeval, siis teisel ja kolmandal juulil niimoodi, et me kõik siis äh, Äh, tegeleme selle asjaga ja et me saaksime hääletada viiendal. ja niimoodi me saaksime ka asjaga äh, võib-olla kiiremini ühele poole. ja hääletus oleks ka kergem, kui kompromisse oleks rohkem niisiis ma tahaksin tänada äh, kõik, kõiki kolleege, tahaksin tänada kõiki variraportööre kõikidest fraktsioonidest ja loodan, et me äh, saame jätkata samas tempos ja samas vaimus kuni hääletuseni, mis siis toimub viiendal juulil. aitäh, proua Kõnts, seejärel härra Kozlovski. aitäh kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle suurepärase töö eest, et muudatusettepanekuid oli tõesti tohutult palju, nagu te oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite. Ehm, mulle tundub, et see töörühm, mis on kogu aasta juba tegelenud, on tõesti olla väga, on olnud väga kasulik, meil oli võimalus ehm, laskuda üksikasjadesse, nii et, et ehm, kui me selle teemaga alustasime, siis me ei pidanud päris nullist alustama ma arvan, et meie äh, peamine probleem on praegu väga lühikesed tähtajad, kui me tahame viiendal juulil hääletada, äh, kui är-, samal ajal, kui hääletame ka selle äh, üld, üldraamistikku, siis on tõesti loogiline, et me oma tööd kiirendame ning ma arvan, et me peame olema tõesti ettevaatlikud ja tööt-, tege-, vaatama, et muudatusettepanekud ei muudaks esialgset tekki halvema, halvemaks. ma olen tõesti nõus, et see esialgne tekst ja arvamuse äh, eelnõu, mis komisjonis tuli, oli väga hea ja me peame seda teksti kaitsma ning äh, kõige olulisemates küsimustes meil on olemas kokkulepe, nii et, et ma siin mingeid probleeme ei näe me oleme makromajanduslike tingimuste küsimuses üksmeelel, me oleme üksmeelel ka äh, nende äh, sotsiaalse integratsiooni äh, miinimummäärade osas. eile me alustasime tööd kompromissmuudatusettepanekutega. ma mainisin eile peamist asja, mis mulle muret teeb, kui me hakkasime kõnelema temaatilistest eesmärkidest siis äh, väga paljudes muudatusettepanekutes äh, üritatakse neid temaatilisi eesmärke äh, täiustada, lisada üha rohkem aspekte ja see võib viia hoopis selleni, et need eesmärgid muutuvad kitsamaks ja muutub kitsamaks liikmesriikidel tegutsemisvabadus nii et, et me arvame, et me peame sellise täpsustamisega olema ettevaatlikud, asju mitte liialt kitsendama ja täpsustama ja mitte looma siis tasakaalutust nendes äh, temaatilistes eesmärkides. sellepärast, et liikmesriik liigid peavad valima siis neli või võib-olla isegi kuus sellist temaatilist eesmärki, mis nende jaoks on kõige olulisemad. algusest peale oleme me öelnud ka seda, et võib-olla me peaksime valima äh, mõned kõige olulisemad äh, eesmärgid, äh, et arendada, arutada neid partnerluslepingute kontekstis Äh, seda, kuidas need programmid on kooskõlas äh, riiklike reformikavade, tööhõivestrateegiate ja muuga, et vaadata, kuidas Euroopa rahalised vahendid äh, aitavad kaasa riiklike reformikavade ja strateegiate eesmärkide saavutamisele. kui me tahame, et raha tõhusalt kasutatakse, siis on väga oluline pöörata tähelepanu seostele nende kahe asja vahel. niisiis me üritasime asju äh, kiirendada, me üritasime oma tööd kiirendada, nagu raportöör ütles, ning äh, praegu on meil plaanis siis juba kaks kohtumist, äh, kus me siis edasi arutame üksikasju ja koostame ka siis kirjalikud soovitused kompromisside kohta, aga ma arvan, et meil on väga hea võimalus saavutada midagi sellist, mis leiab enamike fraktsioonide, kui mitte kõigi toetuse. nii et, et suur aitäh! Ehm, härra Kozlovski ja siis proua Haakin. Na wstępie chciałem złożyć wyraz uznania pani Morinszat. tänan. kõigepealt ma sooviksin õnnitleda proua raportööri, sellepärast et ta koostas äh, suurepärase teksti huvitavate kommentaaride ja mõistlike ettepanekutega. tahaksin äh, keskenduda kahele ideele mis on ka minu muudatusettepanekute sisuks. me peaksime paremini koordineerima erinevaid ühenduse vahendeid. meil tuleb tõmmata selge eraldusjoon arengufondi Erasmuse äh, muude vahendite vahele, siis meil ei ole kattumisi ja saavutame hoopiski sünergia. sotsiaalfond peaks olema tulemustele, mitte menetlustele orienteeritud komisjoni poolt välja pakutud lihtsustus on seetõttu väga huvitav idee. ühekordsed maksed äh, ja lihtsustatud menetlus peaks kindlasti olema see tee, mida minna, liikmesriigid äh, peaksid tõesti seda lähenemist toetama ja mitte muutma menetlusi keerulisemaks. proua Harkin, palun. ja räägin siin kolleegi nimel, Nadja Hirši nimel kes ei saanud täna siia tulla. eilne variraportööride koosolek oli väga äh, viljakas, ettepanekud on head, siin äh, toonitatakse, et ähm, ESF-i äh, läbipaistvus ja nähtavus äh, peavad olema tagatud, tuleb kaasata sotsiaalpartnerid, katusorganisatsioonid, kohalik ja piirkondlik tasand, mitte ainult rakendamisesse tuleks neid kaasata, vaid ka kontrolli ja hindamisse. samuti tuleks äh, varjupaiga taotlejad kaasata ESF-i. sellised äh, kehvemas olukorras olevad ühiskonnarühmad peaksid saama kasu Sotsiaalfondi rahadest ja lõpetuseks äh, soovin tänada raportööri tehtud hea töö eest. härra Toomas Mann, palun. tänan. mul on äh, hea meel et äh, see raport äh, toob äh, välja meie tugeva ühise seisukoha ja Elisabeth on teinud tõesti väga head tööd seoses selle raportiga. sotsiaalfond on olnud tõesti edukas, see on olnud edukas projekt, loomulikult on kolleegidel põhjendatud äh, mured äh, selle kohta, miks taotlusi kiiremini läbi ei vaadata, miks rahasid kiiremini üle ei kanta ja me kindlasti peaksime tõhususe suunas püüdlema, peaksime vastavaid äh, kompromisse leidma. ESF on selge näide Euroopa lisaväärtusest, liikmesriigid tunnevad, et me saavutame tulemusi siin valdkonnas ja me tõesti oleme suunanud oma vahendeid hästi sihtgrupile. mina koostasin mõned äh, muudatusettepanekud, mis on seotud äh, teatud äh, spordivaldkondadega ehk siis rahvaspordiga. praegu meil käivad Euroopa jalgpalli maailmameistrivõistlused, see on profisport, aga me peaksime meie peaksime eelkõige toetama rahvasporti, ka neid, kellel on vähe sportimisvõimalusi. peaksime ära unustama, äh, tähendab, peaksime pöörama tähelepanu nendele, keda muidu unustatakse, kellel muidu ei oleks üldsegi võimalust äh, saada toetust, nii et äh, sellistele valdkondadele tuleks ESF-i laiendada. suur tänu, proua McIntyre, palun. tänan. kõigepealt äh, sooviksin tänada proua Morin Chartier'd äh, tehtud töö eest ja selle eest, kuivõrd hästi ta on teinud koostööd kõikide variraportööridega, on tõesti hea sel teemal kõik koos panustada me toetame loomulikult tugevalt sotsiaalfondi. oma valimispiirkonnas olen näinud ka konkreetseid näiteid äh, sellest, kuidas sotsiaalfondist on olnud kasu, aitamaks äh, noortel inimestel tööd leida. kaks murepunkti. esiteks, me ei tohiks äh, dubleerida sotsiaalfondi rahastamisega valdkondi, mis saavad toetust juba mujalt. mõtlen eelkõige siin kultuurivaldkonnale. sellist äh, topeltrahastamist peaks igati vältima. toetan ka seda, mida ütles proua Könts äh, lihtsuse kohta. meil oli eile arutelu äh, erinevate nimekirjade teemal, et mida kõike nimekirjadesse sisse pannakse, siis tekib oht, et midagi ikkagi jääb välja. me peaksime olema pigem lühidad ja löövad. edasi, artikkel kaks lõige üks. seal me pakkusime välja kustutamist me toetame igati sotsiaalset kaasatust ja vaesusevastast võitlust, aga meie arvates on see tulemus, mitte selle fondi esialgne eesmärk. ma arvan, et äh, see eesmärk tuleks siduda tööturuga, et see oleks äh, meiepoolsete panuste tulemus, näiteks et me panustame haridusse, koolitusse, me peaksime jääma selles eesmärgis äh, õigusliku aluse piiridesse. ehk siis artikli sada kuuskümmend neli juurde. nii et äh, panustades eesmärkidele, peame lähenema asjale horisontaalsemalt ja veel paar aspekti meil räägitakse siin tekstis äh, võrdsest tasustamisest ehk siis äh, sama palk sama töö puhul, see põhimõte läbib ka teisi raporteid. aga ma ei saa lihtsalt äh, toetada seda, kui öeldakse võrdne palk meestele ja naistele. ja nüüd äh, varjupaiga taotlejad. ma arvan, et peaks olema vahe inimeste vahel, kes on saanud varjupaiga taotleja staatuse ja nende vahel, kes alles taotlevad seda staatust, sest nad võivad olla ka petised. ja seda vahet tuleks kindlasti teha, aitäh! tänu, proua raportöör, me paluksime, et te oleks, räägiks väga lühidalt. ma kõigepealt, ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kes äh, Äh, nende suure panuse eest sellesse raportisse. ma panin kirja kõik teie märkused, ma arvan, et me leidsime selliseid väljendusvõimalusi, mis sobivad võimalikult hästi meie kõigi fraktsioonidele ning mis integreerivad samuti ka äh, erinevate osapoolte ettepanekuid. Euroopa Sotsiaalfond on äärmiselt seotud ka professionaalse integreerimise protsessiga. ning Toomas Mannile vastuseks. me näeme, kui see seotud sotsiaalse küsimustega, sotsiaalse integratsiooniga, siis meil peaks olema maailma ümardamisruumi, mis meil võimaldaks eh, pisut laiendatud programmi ette võtta kuid äh, loomulikult professionaalne integreerimine on väga oluline Euroopa sotsiaalprogrammis. me peame veel ka integreerima arvamusraportid meie oma töösse. see on samuti suur äh, tööd ning ma kindlasti esitan teile äh, sel-, esitan selle kohase informatsiooni oma töögrupi liikmetele, kes edaldavad selle oma fraktsioonidele. kui me oleme nii kiiresti suutnud edasi tegutseda ja me edasi töötame viiendal juulil, me töötame edasi võimalikult efektiivselt ja ma pean ütlema, et juba komisjoni tekst oli äärmiselt huvitav ja ka, ka väga positiivne ning eh, tänu kõigi osapoolte tööle me saame eh, aina kiiremini saame edasi töötada. ma näen, et meil ei ole kompromissmuudatusettepaneku üle võimalikult rääkida. ma tean, et te suhtute väga hästi oma variraportööridesse, küll ka teised komisjoni liikmed võivad soovida tutvuda kompromissmuudatusettepanekuga. nii et me peaksime teadma, millal oleks võimalik kätte saada kõigil kolleegidel, ähm, kõigil kolleegidel äh, kompromissmuudatusettepanekud. niikaua praegusel hetkel äh, variraportöörid teevad tööd, äh, variraportöörid teevad tööd oma fraktsioonidega kompromissmuudatusettepanekute osas, me kogume need kokku, me reguleerime need kas teisipäeval või kolmapäeval ja vaatame, kas oleks vaja veel lisaistungit ehk siis järgmisel nädalal me peaks kompromissmuudatusettepanekud saama. igal raportööril on need järg-, igal raportööril on, on need, jõuavad need äh, järgmise nädala reede hommikuks. vähemalt esimene ettepanek kompromissmuudatusettepanekute osas. ja läbi, peame läbirääkimisi kuni lõpuni. ma lubasin eile kolleegidele, et reede hommikuks jah, kahekümne üheksandal. vabandust, kui ma nüüd kangekaelne tundun olevat, aga kahekümne üheksandal eh, kas te saadate kahekümne üheksandal lihtsalt muudatusettepanekud või Eh, need muudatus, kompromiss, muudatusettepanekud, mis on juba üle vaadatud, need, mis on juba üle vaadatud, vastab raportöör. nii et see töö juba käib. kahekümne üheksanda juuni, viienda juuli vahel saavad kõik komisjoni liikmed eh, lisaks sellele tööle, mis nad varem teinud variraportööridega, saavad veel eraldi tutvuda kompromissmuudatusettepanekutega, kuna tegu on kiirendatud menetlusega, siis eh, on meil Eh, vaja olla võimalikult läbipaistev. niisiis eh, me hääletame eh, viiendal juulil, võttes aluseks seda, mida me kuulnud oleme siin ning samuti peaks kiirustama ka härra Kosaki, Kosa raportit, millega me peaks kiiremas korras tegelema. nii, nüüd oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud ning annan nüüd sõna härra Bulanile, kes äh, tutvustab meile oma arvamust kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eel, üldeelarve kõigi jagude kohta. suur tänu teile, proua esimees, ma üritan võimalikult kiiresti rääkida, sest kell on juba palju. see puudutab siis arvamust kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldarve, eelarve kohta ja selle äh, tööhõive aspektide kohta ning äh, meil on nüüd komisjonipoolne arvamus olemas. ma tahaksin avaldada heameelt selle üle, et on äh, vahendid äh, suurenenud VKE-dele, töö, noorte tööhõivele, nendele mõeldud kulukohustuste assigneeringud on suurenenud ja mul on hea meel selle üle, et on mõeldud rohkem majanduskasvu ja tööhõivet peale. ma sooviksin äh, et äh, need kakskümmend kaks äh, miljardit, äh, mida pole kasutatud, et need võiks kasutada kõikides liikmesriikides, mitte ainult kaheksas liikmesriigis, mis välja valiti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ma kahetsen, et, et seda eelarvet oleks pidanud suurendama ning siin on välja pakutud kaks pilootprojekti ja üks ettevalmistav menetlus, mis puudutab eh, sotsiaalset eh, ühtsust. Eh, see puudutab ka mm, siis füüsilisest isikust ettevõtjaid ning samuti ka kodutute aitamist. samuti on ju tegu Euroopa kodanikuaastaga ning see eh, puudutab Euroopa kodaniku vaba liikumisõigust ja eh, tööhõivet eh, ning liiku-, mobiilsust tööhõive nimel. nii et Need oleks minupoolsed põhilised märkused ning ootan praegu, et nõukogu annaks omapoolse arvamuse, mis peaks toimuma juuli keskpaigus, kõik hästi läheb. suur tänu teile, Frederik Darden suur tänu teile, esimees, kõigepealt ma sooviksin öelda, on, olen üsnagi nõus sellega, mida raportöör ütleb, mul on mõned äh, väikesed märkused, mis puudutavad kolme erinevat äh, äh, äh märkus, mis puudutab kulukohustuste assigneeringut VKI-dele ja minu tööga seoses eelarvekomisjonis eh, võin öelda, et nõukogul on kalduvus eh, kulukohustuste assigneeringuid vähendada. kui me finantsplaneeringu perioodi lõppu jõuame, siis eh, näeme, millised tulemused on ning näeme ka seda, mille osas tuleks olla eriti tähelepanelik teine küsimus äh, puudutab kulukohustuste äh, assigneeringut seoses äh, globaliseerumisega kohanemise fondiga, sellest me just rääkisime. see on väga oluline. ma leian, et on väga oluline. meil peab olema nende jaoks piisavalt kulukohustuste assigneeringuid, kuid ärgem ärgem mingem liiale ärgem koormagem seda fondi üle lihtsate määrustega ning äh, lisaksin, sooviksin veel lisada seda, mida ütles äh, raportöör, see puudutab äh, siis tegevust töötajate nimel. see väärib ülevaatamist ja ümberstruktureerimist ning samuti ka sotsiaalse kaasatuse küsimusi, me rääkisime sellest juba hiljuti see võimaldaks võib-olla äh, õiguslikke algatusi teha, praegusel hetkel on tegevus selles valdkonnas minimaalne. nii et me peame äh, arutama äh, veel eelarveridade küsimust selle ettevalmistava tegevuse jaoks. see puudutab eriti just noorte liikuvust. suur tänu, kas komisjon soovib lisa, sõna võtta? ei niisiis, annan sõna raportöörile. mul ei ole eriti midagi lisada. põhimõtteliselt äh, erilisi vaidlusi ei ole. ma arvan, et selles, äh, neis küsimustes peaks olema suhteliselt lihtne kompromissini jõuda. Äh, see puudutab eriti tööhõive probleemide lahendamist pärast võlakriisi plahvatamist ning loodetavasti on meil võimalik nõukogus ja komisjonis eh, oma ettepanekutele toetust saada. nagu te seda ütlesite juba, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on, eh, sõltub sellest, mida nõukogu ütleb ja selle nõukogu teksti me saame alles juuli keskpaiku, sedagi parimal juhul. kuna eh, on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg alles kahekümne esimene august, peaks olema eh, kodused ülesanded kolleegidel eh, suvevaheajal. ning me vaatame need üle ja arutame neid kuuendal septembril. parlament on üsnagi jäik oma ajakava osas ning nüüd viimane päevakorrapunkt. ma annan sõna proua Maneskule kes eh, tutvustab eh, meie komisjoni arvamust IMCO komisjonile, puudutab eh, veeenergeetika, transpordi ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid. suur tänu, proua raportöör, teil on sõna. suur tänu teile, eesistuja ma üritan äh, teha nii lühidalt kui võimalik. nagu me teame, viimastel aastatel oleme me parlamendis näinud, et on vaja parandada äh, avalike hangete direktiivi ning me oleme jõudnud järeldusele äh, pärast komisjoni analüüsidega tutvumist ja pärast viimast audit, audiitorite aruannet ning äh, seetõttu pärast seda, kui äh, ma äh, sidusrühmadega nõu pidasin, olen ma esitanud sellele ettepanekule kolmkümmend viis muudatusettepanekut. Need on siis teie ees esialgsel kujul. riigihank-, hanked tõepoolest kujutavad endast ühte vahendit, mida saab kasutada selleks, et saavutada äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärke. Äh, niimoodi saab parandada ärikeskkonda, edendada innovatsiooni ning edendada äh, keskkonnasõbralike hangete kasutamist niimoodi saame liitu, liikuda ka vähese CO2 heitmega majanduse suunas ning äh, vähese energiatarbimisega toodete kasutamise suunas. Äh, avalike hangete programm peaks äh, riigi raha ära kasutama kõige mõistlikumal moel ning lepingute andmine peaks olema avatud kogu Euroopa Liidule, eriti praegu majanduskriisi tingimustes. ma olen rõhutanud seda, et avalikud hanked on väga oluliseks vahendiks millel on äh, oluline roll äh, uute jätkusuutlike töökohtade loomisel. Äh, need aitavad luua ka inimväärseid töötingimusi ning tagavad innovatsiooni ning aitavad VKE-sid samuti Äh, saab niimoodi edendada äh, puuetega inimeste, ebasoodsas olukorras olevate inimeste äh, tööhõivet ja samuti saame edendada sotsiaalset mudelit, mis tugineb jätkusuutlikule kõrge kvaliteedilisele tööhõivele. saame luua niimoodi võrdseid võimalusi ning edendada mittediskrimineerimist ning võidelda tõrjutusega niisiis selle direktiivi läbivaatamine on oluline Äh, just nimelt äh, riigihangete menetluse osas äh, me peame edendama investeeringuid reaalmajandusse selleks, et me praegusest kriisist jagu saaksime. kulud, mis ettevõtetel tulevad kanda riigihangete protsessis, vajavad kärpimist. ma olen esitanud selle kohta ka muudatusettepanekud me peame äh, osaluskulusid hoidma nii madalal kui võimalik. me peame keskenduma konkurentsivõimele ja tõhususele. me peame aitama ettevõtetel äh, luua uusi töökohti ning ma tahaksin äh, tervitada komisjoni ettepanekut, kus esitatakse uusi uuenduslikke seisukohti, kuidas kaasajastada riigihangete Äh, direktiivi ning ma tahaksin rõhutada, et ne, see muudatus, mida me praegu teeme, peab leidma tasa, tasakaalu ühelt poolt reeglite lihtsustamise vahel ja teiselt poolt äh, selle vahel, et meil oleksid korralikud menetlused äh, selle osas, kuidas lepinguid antakse. see lähenemine peab olema innovatiivne ja jätkusuutlik ja niimoodi saame suurendada ka VKE-de osalusmäära Äh, avalikud hanked peavad mängima suuremat rolli, äh, just nimelt pannes VKE-d äh, looma jätkusuutlikke kvaliteetseid töökohti. jään ootama kolleegide märkusi ja muudatusettepanekuid. ning ma loodan, et meie koostöö on väga hea ja edukas ning äh, suudame koostada väga sidusa ettepaneku, härra Serkas. suur tänu teile, äh, proua Kasteti nimel, kes ei saanud täna siia tulla hommikul. peab ütlema, et äh, ta on nagu väga olulise teemaga. see puudutab energiat, postiteenust, veevarustust ja nii edasi, need on kõik olulised punktid, mis äh, on äh, miinimum selleks, et garanteerida äh, minimaalne elatustase meie kaaskodanikele. meil ei ole veel aega olnud kõiki muudatusettepanekuid analüüsida, pero kuid me vist esitame siiski muudatusettepanekud, sest peale konkurentsivõime ja muu sellise, mis on väga olulised, on meil siiski ka sotsiaalse õigluse küsimus südamel et äh, need äh, olulised elemendid meie igapäevased elus äh, oleks kajastatud efektiivselt ja kvaliteetselt ja et avalike hangete puhul oleks ka sotsiaalne aspekt arvesse võetud ja et ainult hind ei oleks see, mille alusel äh, ettevõtetele äh, omistatakse äh, riigihankeid, sest ka sotsiaalne õigus on meie jaoks esmavajalik, aitäh. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? ei. kas komisjon soovib sõna võtta? Ähm, ähm, ainult väike märkus me soovime teid tänada selle arvamusraporti eest ja ja me peame leidma äh, õige tasakaalu kahe tuhande kahekümnenda aasta eest eelarve ette, ettepanekute saavutamiseks ja teisest küljest on vaja lihtsustada reegleid et ei tekiks äh, ebaproportsionaalsed äh, kulud äh, VKE-de jaoks. me peame arvesse võtma ka vajadust kasutada selgeid kontseptsioone, et lihtsustada rakendust ja jõustumist ja Äh, mittediskrimineerimispõhimõtet ja läbipaistvust. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? ei, proua raportöör. Um, aitäh! tänan kolleege märkuste eest, nagu ma ütlesin, ma jään ootama koostööd variraportööridega ning tahaksin teile kinnitada, et ma arvestan peaaegu kõigi seisukohtadega. sotsiaalne õiglus, tasakaal eh, erinevate põhimõtete vahel, eh, mis kaks tuhat kakskümmend strateegias on samuti tõhusus. ma arvan, et meil õnnestub koostada tõesti väga hea lõppdokument kooskõlas sellega, millest ma just rääkisin suurepärane. nüüd oleme siis ammendanud ka selle päevakorrapunkti. neljas juuli kell kaksteist on muudatuste tähtaeg ja vaatame neid läbi kuuendal septembril. oleme hommikuse töö nüüd lõpetanud ja kohtume siis kell kolm ja siis juhatab istungit proua Schröder. niisiis kohtumiseni!